Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust. tänu teile, et olete kohal. me teame, et Brüsselis on praegu asi probleemne, aga ometi on saal täis ja oleme valmis hääletama. meil on kaks hääletust ja alustame raportiga raportööriks on härra Jaloo ja teemaks ma majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine Euroopa Liidus, seitsmes aruanne komisjonilt. härra Žulo, kas te soovite midagi öelda, enne kui me hääletama asume? ei. sellisel juhul tule, hakka teile kogu seda juttu üle rääkima, kui tähtis see raport on, hakkame kohe hääletama. esimene muudatusettepanek, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kolm ja neli on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas muudatusettepanek, vabandan, viies muudatusettepanek langeb ära suur tänu. ja nüüd kuues. niisiis, viies langeb ära, aga meil on suuline muudatusettepanek. kas on keegi suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole? siis hääletame poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kuues muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme eh, Empl A juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate üle kontrollida, olgu nii. kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus algas Empl A muudatusettepanek. hääletus algas. Secret ballot, we don't need. meil ei ole vaja salajast hääletust alustame uuesti. hääletus algas. sobib? sobib. hääletus lõppes. vastu võetud in favor okei okay,, so we, we thirteen favor. nii et kolmkümmend poolt ja seitse vastu. hästi, kompromiss neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud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 muudatus sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. me kontrollime üle muudatus kolmsada kolmkümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Läheme Empl kakskümmend viis juurde. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa. poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kakssada üks poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et see võeti vastu. tahate üle kontrollida, olgu nii kakssada üks. elektrooniline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd kuld kaks ei. ainult viimane lause kuld kahes. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate üle kontrollida? kontrollime üle. kakssada kaheksakümmend, hääletus algas. And the vote is closed hääletus lõppes. vastu võetud. tasavägiselt. kompromiss kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, kolmsada kolmkümmend kaks, hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud nüüd kompromiss nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmsada viiskümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd on meil lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ja sellega on raport vastu võetud ja hääletused, tervitused, kiitus raportöörile All of you We continue now with our jätkame järgmise hääletusega, mis tänaseks on planeeritud. see on algatusraport Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk säästva transporti ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine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 Tran C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Tran J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandan, kontroll Tran Jot. Tran Jot poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandan. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Tran E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on vastu võetud. tahate üle kontrollida, siis kontrollime muudatusettepaneku kakskümmend seitse üle, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, ma tänan järgmine on kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt. tahate üle kontrollida neljakümne esimese? kontrollime siis üle, neljakümne esimese elektrooniliselt hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tahate üle kontrollida, seitsekümmend kaks, kontrollime üle, elektrooniliselt hääletus algas. And the vote is closed hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd kompromiss kümme. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma palun, et te korralikult hääletaksite, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle sada kolmteist. elektrooniline kontroll, hääletus algas. And the vote is closed. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd TRAN kümme poolt, vastu Tran kümme poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et sama nagu eelmisega, seega vastu võetud. tahate üle kontrollida? kontrollime üle Tran kümne. elektrooniline kontroll, hääletus algas. And now the vote is closed. hääletus lõppes, vastu võetud sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida, sada kakskümmend kaks, elektrooniline hääletus, hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes. seega tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm langeb ära, sest lükati tagasi eelmine sada kakskümmend neli. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahad üle kontrollida, sada kolmkümmend. elektrooniline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. nüüd eh, TRAN kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TRAN kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TRAN neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TRAN kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus algas. And the vote is closed now. hääletus lõppes ja sellega on raport vastu võetud, õnnitlused härra Novakovile suur tänu. väga distsiplineeritud hääletus oli meil täna. Now I can give the floor to Mr. Gallo. Or uh, to Mr. Omarjee. Yes, I'll give the floor to Mr. Omarjee. Yeah. Okay, okay. Thank you very much. We continue now. Suur tänu. Läheme päevakorraga edasi. annan juhtimise üle härra Omar Žiile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 Äh, õigus, äh, äh, õigusakti muudatusega, mis puudutab siis struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja ja lisatakse selle programmi eesmärkidele ettevalmistused, mis seonduvad euroalaga liitumisega nende liikmesriikide puhul, kes soovivad euro, euroalaga liik-, liituda ja lisatakse artikkel, mis näeb ette euroalaga liitumisega liit, euroalaga liitumise ettevalmistamisega ja, ja sellega suureneb ka rahastamis äh,, rahastamise hulk äh, ja, ja sellega see rahastamisvahendite hulk suureneb kolmesaja miljoni euroni. annan kõigepealt sõna raportöörile, proua Tomašitšile ja siis äh, pärast variraportööridele. Teil on sõna, proua Tomašitš. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Od uvođenja SR... Suur tänu, härra esimees. See tõukefondide tugiprogramm, kuusteist liikmesriiki on avaldanud soovi sellega liituda, kakskümmend kaks miljonit eurot eraldati selleks, taotlusi tehti kaheksakümne miljoni euro eest. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on umbes kolmkümmend miljonit eurot ette nähtud, nelisada nelikümmend neli taotlust on tehtud siiamaani ja toetus, toetust jagab siis taotlustele komisjon väga paljud liikmesriigid, kaasa arvatud Horvaatia, on esitanud taotlusi sellest programmist toetuse saamiseks. ja taotlused katavad ära kõik programmi valdkonnad, äh, haldus, äh, avalik haldus, äh, finantsjuhtimine, tööturg, haridus, tööturutingimused äh,, ja ka juurdepääs ähm, rahastamisele. see meede tõuke see meede korrapoliitiliste reformide toetamiseks aitab suurendada liikmesriikide võimekust äh, selleks, et nad saaksid liituda euroalaga. samamoodi on meil võimalik ka majanduslikke lõhesid äh, ületada kui liikmesriigid rakendavad äh, partnerluspõhimõtteid ja kaasavad äh, kodanikuühiskonda, siis on väga tähtis välja töötada strateegia äh, korrapoliitiliste reformide läbiviimiseks. samamoodi tuleb ka vaadata majanduspoolaasta juhiseid. ma leian, et selle programmi rahastamise suurendamist tuleks teha nii, et teiste fondide rahastamine ei satuks ohu alla. liikmesriikidel on tegelikult stiimuleid oma reformide läbiviimiseks nagunii ja sellepärast ma leian, et seda tõuke öö, äh, struktuurifondide raamistiku vahendeid tuleks äh, kasutada nii, et arvestatakse olusid koha peal. administratiivne võimekus, juhtimine, äh, reformide läbiviimise keskkond on väga tähtsad, nendega tuleb arvestada eraldi erinevates liikmesriikides ja samamoodi tuleks siis ka äh, neid programme eraldi liikmesriikides läbi viia samal ajal, kui kogu see tugiraamistik peaks olema avatud kõikidele liikmesriikidele. tuleks vaadata ka, kui palju on liikmesriigid võimelised ise läbi viima reforme selleks, et struktuurireformi tugiprogrammist ainuüksi ei sõltutaks samamoodi on väga tähtis ühtekuuluvuspoliitikat äh, kaitsta eelarves, samamoodi nagu ka struktuurireforme, sest nendega on võimalik tagada Euroopa Liidu vahendite parem ärakasutamine. ja peale selle on neil võimalik ka leida uusi investeeringuid ja ECR fraktsioon ei leia, et raha peaks kulutama, vaid seda tuleks kuulutada nii, et me toome lisandväärtust ja toetame majanduskasvu. me peaksime endale selgeks tegema, et meil on suured probleemid, Brexit on ukse ees, üleilmastumine, töötus ja just sellepärast on liikmesriikidel puudu oskusteavest. see tähendab seda, et nende liikmesriikide jaoks on väga raske konkureerida suuremate kogemustega liikmesriikidega ja ei ole lihtsalt võimalik võimalik asuda kas ühele või teisele poolele. me peame suhtuma sellele, sellesse küsimusse terviklikult ja arvestama oludega koha peal, aitäh! aitäh, proua Tomasic! ma tuletan meelde, et äh, eelarve ja äh, majanduskomisjon on äh, äh, kaasatud komisjonid vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli ja annan nüüd sõna kolleeg Maletitšile. Thank you very much. I would... aitäh! ka mina, nagu ka proua Tomatšitš, toonitan seda, et struktuurireformi tugiprogramm on väga tähtis, sellepärast et selle programmi eesmärgiks on ju ähm, liikmesriike üksteisele lähemale tuua äh, Äh, administratiivset võimekust suurendada, ärikliimat parandada ja samamoodi äh, kõrvaldada administratiivsed äh, tõkked ja hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu fonde, fondide vahendeid kasutatakse tõhusalt, kaasa arvatud Ühtekuuluvusfondi oma. nii et kui me soovime välja töötada edukaid majanduspoliitikaid, siis me ei saa sõltuda ainult investeeringutest, meil on vaja vastutustundlikud fiskaalpoliitikat ja korrapoliitilisi reforme ja see on olnud see sõnum, mida me oleme ka Euroopa majanduspoolaasta raames alati öelnud kuid küsimus on nüüd selles, kuidas kõiki neid vajadusi ühendada ühtekuuluvuspoliitikaga ja kuidas ühtekuuluvuspoliitikat ja struktuurireformi tugiprogrammi omavahel ühendada. me ju ei soovi ühtekuuluvuspoliitikat asendada öö, selle tugiprogrammiga. väga tähtis on luua sünergiat öö, ja need erinevad programmid omavahel hästi ühendada selleks, et nad toimiksid üheskoos toetamaks eesmärkide täitmist ühtekuuluvuspoliitika raames. meil ei ole võimalik äh, saavutada edukat ühtekuuluvuspoliitikat, kui ühtekuuluvuspoliitikast rahastatud investeeringuid ei saada korrapoliitilised reformid ja ainult niimoodi on meil võimalik saavutada see majanduskasv, mida meil on pikaajaliselt vaja meil on vaja kestlikku pikaajalist majanduskasvu, sest praegusel hetkel on meil sellega probleeme, paljudes liikmesriikides majanduskasv on ühe kuni kahe protsendi vahel, sellest ei piisa, noored on töötud, seega meil on vaja leida töökohti ja meelitada Euroopa Liitu noori andekaid inimesi nii et see struktuurireformi tugiprogramm on üks meie vastuseid nendele probleemidele, mis meil praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil on. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas majanduspoolaasta ja ühtekuuluvuspoliitika on omavahel seotud. meil on siin terve rida probleeme, mis tulenevad ajaraamistikust. kui me vaatame iga-aastast majanduskasvu aruannet, mis koostatakse üheksa aastaks, siis äh, riikidepõhiseid soovitusi, ka need on üheksa aastaks, siis on meil äh, riiklikud reformikavad äh,, mis on kolmeks aastaks välja töötatud ja meie operatiivsed ja partnerlusprogrammid kestavad seitse aastat. nii et kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, tehnilisest abist ühtekuuluvuspoliitikas, siis see on ju ka see, mis on suunatud äh, struktuurireformide läbiviimiseks ja äh, majanduskorra muutmiseks riigis ja siis me paneme oma eesmärgid paika seitsmeks aastaks. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal seda tehti järgmiseks seitsmeks aastaks või tegelikult isegi kauemaks, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kolm. samal ajal aga majandus poolaasta raames on meil võimalik igal aastal kurssi muuta, ehk me oleme paindlikumad ja ka majanduskasvu iga-aastane aruanne on paindlikum, ka riiklikud tegevuskavad äh, on välja töötatud kolmeks aastaks. seega ühtekuuluvuspoliitika ja operatiivsete programmide jaoks on meil vaja suuremat paindlikkust. liikmesriikidel peaks olema suurem paindlikkus selleks, et nad saaksid operatiivseid programme ja ka tehnilist abi muuta selleks, et paremini oma jõupingutusi siduda struktuurireformi tugiprogrammiga. nagu kolleeg Tomatšitš ütles, vahendite suurendamine on väga tähtis. me nägime, et kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist kakskümmend neli riiki on välja töötanud üle kolmesaja 300 programmi projekti, äh, mille jaoks on rohkem vahendeid vaja, kui meil praegu eelarves kirjas ja see kaheksakümne miljoni võrra eelarve suurendamine ei ole piisav, sest ilmselgelt äh, riikidel on vaja palju rohkem. nii et sellest tõusust ei piisa ja me peame mõtlema, kuidas erinevaid võimalusi ühtekuuluvuspoliitika raames paremini äh, ühendada ja ära kasutada. üheks võimaluseks on ilmselgelt tehniline abi selleks, et programme siis äh, üheskoos läbi viia. samal ajal tuleks aga mõelda ka selle peale, kuidas keskenduda just nendele reformidele, mis on vajalikud äh, ühtekuuluvuspoliitika läbiviimiseks ja öö, äh, paremateks tulemusteks samamoodi tuleb mõelda ka selle peale, kuidas leida poliitilist julgust ja tahet tõelisi, tegelikke reforme läbi viia ja ka käegakatsutavaid tulemusi saavutada. see ei ole võimalik, kui me ainult äh, riiklike valitsuste tasandil kokkuleppele jõuame, meil on vaja kaasata ka kohalikud omavalitsused ning ka kõik ülejäänud ühiskonna osad, noored inimesed, ettevõtjad, mittetulundusühingud meil on vaja siin sotsiaalset kokkulepet liikmesriikide tasandil, kui me tõesti soovime tulemusi saavutada struktuurireformide läbiviimisel. muidu me lihtsalt eraldame neid vahendeid, aga mitte mingit tegelikku rakendamist ei järgne, tulemusi pole ja me peame endalt küsima, et kas seda struktuurireformi tugiprogrammi on üldse vaja, kas see on piisavalt tõhus ja mida tulevikus ette võtta, aitäh! Merci beaucoup, Ivana. aitäh, Ivana. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Konstantse äh, Kreel. aitäh, teen hästi lühidalt. Äh, me ei tohi komisjoni ettepanekusse liiga sügavale minna see struktuurireformi tugiprogramm peaks äh, liikmesriike toetama just tehnilise oskusteabega, selleks et reformiprogramme oleks võimalik rakendada nii, et nad võimalikult palju arvestavad ka ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega. see programm on väga edukas, äh, raha on otsas, kogu raha, mis on eraldatud tehnilise abi andmiseks, meil on vaja nüüd uusi vahendeid ja komisjon on teinud ettepaneku, et seda uut raha tuleks leida eelarvele paindlikult lähenemise kaudu ja kui see on võimalik, siis ma toetan seda, tegelikult esimeses raportis me juba tõime selle ka välja, et seal peab arvestama ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega, partnerite vajadustega ja meil ei ole nüüd vaja hakata rääkima sellest, mis on ühtekuuluvuspoliitika tulevik. aga kuna mul on kõhklusi, siis ma toonitan seda ja muidugi komisjon võib nüüd tõesti minu kõhkluseid kõrvaldada, aga väga tähtis on tõesti see, et äh, paindlikult eelarve lähenemisele leitakse need vahendid, et ei saa olla nii, et me võtame nüüd ühtekuuluvuspoliitikalt endalt vahendeid ära. ja kui see on selge, kui on selge, et need vahendid on olemas, siis toetan ka komisjoni ettepanekut ja minu fraktsioon samamoodi, aitäh! Merci beaucoup! aitäh! ALDE fraktsiooni kolleeg. aitäh, teen hästi lühidalt, ütleb härra Jakovtšitš. ma loetan proua Tomatšitši koostatud raportit olen nõus äh, proua Maletitšiga. ma ei hakka siin äh, erinevaid argumente välja tooma, vaid toon välja lihtsalt ühe üksikasja, mis minu jaoks on tähtis see pole küll otseselt seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, aga ma tahaksin välja tuua eurole üleminek paraku nendes liikmesriikides, kus eurot veel kasutusele pole võetud. komisjoni meetmed selles valdkonnas on minu arvates väga head. majanduse vastupanuvõime nendes riikides, kus eurole soovitakse üle minna, ei ole nii suur kui nendes riikides, kus euro on juba kasutusele võetud. ma arvan, et komisjon peaks oma ettepanekus seda äh, välja tooma. Need riigid, kus euro veel ei ole kasutusel ja kui nad otsustavad eurole üle minna, et nendes riikides ja nende riikide majandusel tekivad suured riskid. nii et äh, ma tean, et äh, kulutatud raha võib tekitada probleeme, aga komisjoni ettepanek on siiski vägagi konstruktiivne. roheliste fraktsiooni variraportööri ei ole, aga võib-olla soovib keegi teda asendada? Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų pranešėjas nėra, bet jinai man kai kurias mintis. härra Rope, raportööri, variraportööri ei ole kohal, aga ta palus mul teile edastada oma mõtted. kõigepealt ettepanek on hea, kuid nüüd on tähtis see, kuidas seda hakatakse rakendama kui me vaatame neid numbreid, mida siin on välja toodud, siis umbes veerand ettepanekutest äh, vastab nõudlusele. nii et äh, mul on nüüd küsimus komisjonile, millistel põhimõtetel need liikmesriigid välja valitakse? sest väga tähtis on äh, konkurentsi mitte moonutada. me teame, et ühtekuuluvuse valdkonnas lõhed on suured meil on liikmesriike, ähm, mis saavad ise rohkem ära teha, teised mitte. ja mis puudutab muudatusi, siis mina arvan, et tehnilist abi ei tuleks anda vastavalt liikmesriikide taotlustele, vaid tehnilise abi puhul peaksime me paika panema prioriteedid, nagu näiteks sooline võrdõiguslikkus ma arvan, et kliimamuutused äh, ja kliimaprognoosid võiks siia ka lisada. tehniline abi ei peaks äh, minema mitte ainult ministeeriumitele. tehniline abi on selline, mida tuleks anda ka kohaliku omavalitsuse tasandil. me ei tohi ära unustada, et me räägime siin riikidest, mis soovivad eurole üle minna ja ma võin teile öelda, et Leedu võttis euro kasutusele paar aastat tagasi ja meie kogemus ütleb, et väga tähtis on, et tehniline abi jõuaks just kohalikule tasandile, sest seal on teatud meetmeid vaja läbi viia selleks, et rahvast äh, selleks sammuks äh, ette valmistada, rääkida, millised probleemid neid ootavad ja millised probleemid vajavad lahendamist. teiselt poolt äh, peame me arvestama ka ühtekuuluvuspoliitikaga. kui riigid valmistavad ennast ette eurole üleminekuks ja sellega probleeme pole, siis see riik ei peaks olema ka prioriteediks. nii et äh, ma tahaksin teada, mida komisjon siis täpselt äh, liikmesriikidele pakub ja kas tegemist on meetmega äh,, mille puhul siis kõik liikmesriigid peavad ise panustama? ja mis puudutab äh, ühendatud vasakpoolseid, siis ähm, ma pean ütlema, et me oleme algusest peale olnud vastu ja me ütlesime seda ka volinikule, kui ta meie komisjonis käis, et me oleme vastu sellele tendentsile, mis komisjonil on, et äh, alati üritatakse regionaalpoliitika arvelt äh, äh, ettenägematud kulusid ja programme ähm, rahastada, mis meie meelest ei ole seotud regionaalpoliitikaga ja me ei, on väga kahju sellise jätkuva tendentsi pärast ühtekuuluvuspoliitikas, et jäl-, ikka ja jälle valitakse välja mingeid uusi äh, eesmärke, et see on seotud Euroopa poolaastaga ja me ei arva, et see oleks hea meetod ja me arvame, et äh, tõenäoliselt on mingeid varjatud eesmärke, mida välja ei tooda, aga mis meie jaoks on äh, selged. see tähendab, et äh, täna üritatakse avalikku poliitikat äh, siduda eelkõige ähm, rentaabluse eesmärkidega, nii et meie oleme selle vastu, me toetame neid aspekte, mis on suunatud sellele, et suurendada haldusvõime, võimekust, ma mõtlen siin näiteks äh, personali koolitamisele eelkõige, ja mul on ka küsimus Euroopa Komisjonile. see küsimus puudutab äh, Majoti äh, piirkonda, te teate, et tegemist on äärepoolseima piirkonnaga, mis sai selle staatuse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. tegemist on väga noore elanikkonnaga piirkonnaga mis vajab äh, Euroopa Komisjoni toetust ja ma tahaks teada, et kas äh, selle reformi käigus on võimalik, äh, et kui Prantsusmaa esitab sellise taotluse, kas Majoti piirkond võiks saada toetust komisjonilt? ja EFTD fraktsiooni nimel saab sõna proua D'Amato Grazie Presidente. Come ricorderete lo scorso anno la delegazione del Movimento 5 Stelle si è opposta sia in sede di commissione eh, viie tähe liikumine oli eh, selle vastu eelmisel aastal nii täiskogul kui komisjonis, eh, et sellest programmist toetaks, toetataks struktuurireforme. me tuleme tagasi selle otsuse juurde, et kuidas see üldse tekkis, tekkis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja seda põhjendati niimoodi, kuna meil on selline, pidi tulema selline institutsiooniline raamistik, mis pidi olema oluline ka konkurentsivõime parandamiseks, investeeringute ligimeelitamiseks, elukvaliteedi parandamiseks, jätkusuutliku majanduskasvu edendamiseks kõigis liikmesriikides. ja siin on oluline elukvaliteet. me kõik muidugi peaksime sellega nõus olema ja me oleme nõus ka sellega, et üks peamistest põhjustest struktuurifondi äh, vahendite ärakasutami-, vähese ärakasutamise jaoks on see, et liikmesriikide haldusaparaadid või ähm, kohalike omavalitsuste haldusaparaadid ei saa sellega hakkama. aga me peaksime mõtlema nüüd sellele, et äh, struktuurireformid on ju äh, määra-, määruses määratletud, et seal on oluline ka sotsiaalkindlustus ja tööturud ja teenuste liberaliseerimine ja erastamine ja tegemist on ka äh, koolituse ja haridusega, on meetmeid, millega me oleme nõus, äh, näiteks äh, riigihangete lihtsustamine või rahapesu tõkestamine, kui me lähtume nüüd sellest hinnangust, et kas on vaja sellist reformi läbi viia või mitte, siis meie küsime, et miks me peame seda programmi rahastama ja Regionaalfondist raha ära võtma, et kolmsada miljonit eurot, kakssada kakskümmend võetakse tehniliselt abilt ära ja kaheksakümmend eh, eh, paindlikkuse varust eh, mitmeaastasest finantsraamistikust, aga oluline on vaadata ka, et millisesse poliitilisse suunda me tahame minna. eelmisel aastal oli asi nii, et meile tutvustati seda ettepanekut pilootprojektina äh, ja see oleks kordunud ja detsembris kaks tuhat seitseteist äh, siis esitati jälle kena pakett äh, äh, Rahandus- ja Majandusliidu mm, süvendamiseks kahe ettepanekuga. juhtivkomisjon on regionaalkomisjon ja tehakse ettepanek, et ühtekuuluvuspoliitikat kasutatakse struktuurireformide läbiviimiseks. ja kakskümmend üks miljonit eurot võetakse sellest äh, nagu äh, ja ma ei arva, et me teeksime valesti, kui me ütleme, et eelmise aasta projekt, programm võeti vastu ja ainult EFTD, kuue ja rohelised olid selle vastu. ja nagu öeldud tegemist on lihtsalt äh, pikendamisega, ühtekuuluvuspoliitikat äh, nõrgestati ka ressursside osas ja nüüd küsimus komisjonile, et kas on olemas ka mõjuhinnang äh, selle raha osas, mida on kulutatud, me teame, milliseid taotlusi liikmesriigid edastasid, kui palju neid oli, aga milliseid tulemusi saavutati selle rahaga, kas te võite mingi uurimuse selle kohta meile esitada, et mida selle rahaga ära tehti? aitäh ja nüüd saab sõna komisjon. pärast saab e, ja e, komisjon saab nüüd praegu sõna, härra Vincenzo, palun, kui ta on kohal. aitäh, härra esimees. ma vastan erinevatele küsimustele järjekorras kõigepealt oli tegemist küsimusega, mis puudutas komisjoni poolt ette nähtud vahendite suurendamist struktuurireformi tugiprogrammi puhul. komisjonina on meil kohustus ja me oleme analüüsinud kõiki asju, enne kui me tegime ettepanekut kasutada paindlikkusinstrumenti, me kasut-, mõtlesime ka muudele võimalustele, mille puhul oli tegemist reegliga üks B ja kaks ja meie kolleegid ütlesid meile, et, et ei olnud võimalik neid vahendeid ümber jagada, sest ei olnud varusid B1 all ühtekuuluvuspoliitika äh, Äh, tehnilise abi eelarverida ja äh, äh, rubriik kaks loomuse poolest on väga erinev, sealseid varusid ka saab kasutada ainult talunikele maksmiseks, nii et kulutuste laad on täiesti teistsugune võrreldes nende kulutustega, mis oleks struktuurireformi tugiprogrammi puhul. nii et need on need rubriigid, mille all me pidime võim-, vahendite ümberjagamise võimalusi analüüsima, sest kui me kaaluksime teisi eelarveridasid, siis äh, tähendaks see mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist, mis ei ole kindlasti see suund, mida me tahaksime, millest me tahaksime edasi liikuda. nii et selle tagajärjena me jätsime võimaluse, vahendite ümberjagamise võimaluse kõrvale ja mõtlesime algse struktuurireformi, tugireformi, tugiprogrammi ettepaneku äh, artikli neliteist kõrva, äh, seitseteist kõrvale, et äh, kutsuti üles mitte kasutama uuesti ühtekuuluvusprogrammi vahendeid sellise programmi jaoks ja siis me mõtlesime võimaluse peale, et kasutada mitmeaastase finantsraamistiku eriinstrumente, üks nendest on paindlikkusinstrument, seal on äh, varu, mida saaks kasutada ja me olime võimelised ka analüüsima õiguslikust aspektist, kas äh, mitmeaastase finantsraamistiku artikli üksteist äh, tingimused olid täidetud et ähm, lagede mm, varu oli olemas, me olime tuvastanud, ma loen siin ette nüüd. selgelt määratletud mm, kulud, mis meie meelest tähendab just neid äh, kulusid, mida on vaja struktuuri läbiviimiseks, struktuurireformide läbiviimiseks liikmesriikides, nii et meie arvame, et see tingimus on täidetud ja oma mm, kavatsustest kasutada äh, paindlikkusinstrumenti sotsiaalprogrammide jaoks, see on meil ka täidetud, et me tahame vältida seda, et me jälle kasutaks ühtekuuluvuspoliitika tehnilist abiinstrumenti ja siin võrreldes algsega ei muuda ettepanek midagi, siin ei muudeta midagi, mis oleks äh, seotud äh, valikukriteeriumite, hindamiskriteeriumitega äh, liikmesriikide taotluste puhul, äh, need jäävad samasuguseks nagu algses ettepanekus, need on seotud taotluste pakilisusega ja mm, väljakutsete suurusega, mis liikmesriikides on ja võetakse arvesse ka halduslikku võimekust toetus ära kasutada, mida siis antakse äh, nii et ma kinnitan äh, liikmetele, et midagi see ei muuda, et seda põhimõtet siin äh, ei muudeta. mis puudutab tehnilise abi erastamist, äh, mida siin samuti mainiti, siis see peaks olema suunatud spetsiifilisematele poliitikatele, poliitika ettepanekutele nagu sooline võrdõiguslikkus, kliimamuutused, SOSB programm iseenesest on alt üles programm, nii et äh, sellise struktuuritoetuse prioriseerimine, mm, äh, prioriteet struktuurireformidele, see tuleneb liikmesriikide endi taotlustest komisjonile. ja me valiks välja Äh, siis tuginevalt varem mainitud kriteeriumitele need taotlused, võttes arvesse ka äh, kvaliteeti ja seda, millist äh, mõju need projektid võiksid avaldada, ei saa ka välistada seda, et liikmesriikide projektid on seotud näiteks kliimamuutustega, ka Äh, nendele on kest-, keskendutud erinevate algatuste puhul väga tihti. on ka teisi instrumente komisjonis ja liidu programmides, millega saaks, mida saaks kasutada selliste algatuste puhul, mis oleks veelgi paremad kui meie äh, programm. loomulikult see programm täiendab teisi programme, me ei taha siin teha mingit topelttööd ja me tahame tagada seda, et Euroopa Liidu vahendeid, Euroopa maksumaksjate vahendeid kasutatakse nii, et sa, oleks võimalik saavutada parimaid tulemusi. ja mis puudutab liikmesriikide toetamist kaasrahastamisega või ilma, siis see programm ei nõua mingit kaasrahastamist liikmesriikidelt no see on ka algusest peale olnud üks omadus, mis selle ettepanekuga ei muutu ja oli ka küsimus, mis puudutas seost Euroopa poolaastaga. see on üks asju, mis võib käivitada võimaliku toetuse kui liikmesriigid soovivad abi struktuurireformi tugiprogrammist, siis nad se-, tahavad läbi viia oma reforme, mis vastavad nende enda riiklikele prioriteetidele ja need peavad olema kooskõlas ka Euroopa Liidu prioriteetidega, sest äh, muidu ei oleks erinevate algatuste vahel kooskõla olemas, aga loomulikult me tahame liikmesriikidele anda võimaluse saada toetust siis, kui nad viivad ellu Euroopa majandusjuhtimisega seotud algatusi, eriti riigipõhiseid soovitusi. Need on liikmesriikide jaoks ka vahendiks, kuidas saavutada vajalikku majanduse juhtimist oma ähm, valdkondades mida on vaja selleks, et parandada haldusvõimekust ja mis omakorda siis äh, toetab seda, et luuakse parimad tingimused Euroopa Liidu vahendite ärakasutamiseks. et see on üks äh, väga oluline aspekt, mida ei tohiks alahinnata. ja arvesse tuleks võtta ka majandus äh, poolaasta positiivset mõju, Euroopa poolaasta positiivset mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja siis loomulikult ka äh, Äh, mõjuhinnangud, äh, mida komisjon on juba seni läbi viinud. nagu mõned on juba märganud, tegemist on uue programmiga. see võeti vastu eelmise aasta maikuu keskel ja vastavalt äh, selle määruse regulatsioonile vahe hindamine toimub kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juuniks see ei tähenda, et äh, enne ettepaneku tegemist me ei oleks teinud ähm, mingit hinnangut, aga põhjustel, ähm, mida ma mainisin, on liiga vara äh, kolmanda väliste hinnang, väljaspoolt hinnanguid tellida selle programmi jaoks, me viisime läbi sisese hindamise ja ma saan öelda, et äh, need näited, mis meil on ja mida on siin parlamendis varasemate arutelude puhul asepresidentide poolt juba mainitud, on väga kõnekad, et kindlasti on olemas Euroopa lisandväärtus, mida on äh, saavutatud tänu sellele programmile. ja selle põhjuseks on eelkõige see asjaolu, et see programm on liikmesriikide ja ametiasutuste jaoks väga nii-öelda sõbralik, seal ei ole kaasrahastamist, seal ei ole suurt halduskoormust, on võimalus selle toetuse abil käivitada projekte, mis saavad äh, toetust ka äh, struktuurifondidest, nii et seal on ka võimendav mõju on äh, võimalik töötada välja parimaid praktikaid ja vahetada informatsiooni parimate praktikate kohta liikmesriikide vahel, nii et see on võimalus, kuidas äh, suurendada usaldust äh, liikmesriikide vahel. on ka piiriüleseid algatusi, mis lähevad äh, kaugemale ühe liikmesriigi piiridest, eriti Balti riikides on projekte, mis hõlmavad kogu Baltikumi, näiteks kapitaliturgude liidu osas tegemist on projektidega, mis ei ole olulised mitte ainult ühele liikmesriikidele, vaid rohkematele liikmesriikidele ja see on ka oluline piirialade jaoks ja oli ka küsimus Majoti kohta, jah, Majot on väga eripärane piirkond ja meil on teisi instrumente, nagu ma enne ütlesin, mis sobivad paremini selliste piirkondade eh, probleemide lahendamiseks nagu struktuurifondid ja äärepoolseimate piirkondadele ette nähtud eh, fondid, aga mis puudutab eelkõige äh, Äh, piirkondade võimalusi fondist, fondidest kasu saada, on kindlasti see võimalus ka olemas. see lihtsalt lisandub teistele ja juba ka enne SOSB-d näiteks Kreekas, eriti keskkonnavaldkonnas oli projekte, mis äh, tegelesid rohkem piirkondlike probleemidega ja mida lahendati siis tehnilise abi raames aga SOSB all on tegemist siis nüüd tehnilise toetusega ja ainus hoiatus, mida ma osalejatele annaksin, mis tegelikult ei ole kaetud, on see halduslik tõhusus, et liik-, komisjoni jaoks on ka lihtsam tegeleda ühe kontaktisikuga äh, liikmesriigist, kes siis äh, tegeleks äh, liikmesriigi projektidega, mitte erinevate piirkondade esindajatega. et liikmesriigid peavad ise panema paika oma prioriteedid, et kui mingi piirkond on prioriteetne, siis me loomulikult toetame. ma loodan, et ma vastasin peamistele küsimustele ja kui on veel küsimusi, siis ma meeleldi vastan neile, aitäh. Oui, vous avez très largement couvert jah, te väga põhjalikult äh, katsite ära kõik küsimused, mis äh, esitati ja ma tänan teid väga täpsete vastuste ja argumenteeritud vastuste eest. ja annaks nüüd sõna meie raportöörile, kui ta soovib uuesti sõna saada. Um, to... suur tänu, ma tahan tänada kõiki kolleege, kes panustasid sellesse arutellu kuna peamine eesmärk on mitte raha lihtsalt kulutada kulutamise pärast, vaid lisandväärtust luua ja majanduskasvu turgutada eh, kõikides valdkondades, mis siin üles loetleti. ma arvan, et selles osas on kõik ühel meelel ja me saame väga hästi selles vaimus raportiga edasi töötada. Que jah, täpsustan, et proua Tomasitš äh, esitab oma raporti projekti aprillis äh, ja võetakse arvesse ka kõiki neid äh, arvamusi, mida siis meie komisjonis täna väljendati ja me hääletame siis äh, juunikuus, kuna muudatused puudutavad juba kahe tuhande üheksateistkümnenda ja kahe tuhande kahekümnenda aasta programme, see tähendab seda, et nad peavad hakkama jõustuma niipea kui võimalik ja nüüd äh, lähme järgmise äh, päevakorrapunkti juurde, kümnenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi. tegemist on Euroopa strateegiaga, mis võimaldab äh, kiirelt vastata hädaolukordadele territooriumis äh, ükskõik, kas tegemist on hädaolukordadega Euroopa Liidu siseselt või väljaspool, see puudutab ressursside jagamist, äh, mm, selleks, et seda oleks võimalik koordineeritult teha, kahekümne kolmandal novembril kaks tuhat seitseteist võttis komisjon vastu muudatusettepaneku selleks, et vastata äh, erinevatele katastroofidele, millega kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates Euroopa Liit oli silmis seisnud ja selle õigusakti õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel sada kuuskümmend üheksa ja siin on erinevaid sätteid, mis aitaksid Euroopa Liidu liikmesriikidel parandada olema olemasolevat võimekust ja ja paran-, panustada rohkem Euroopa tsiviilkaitsevõimekusse ja ees- ja rahaline et rahaliselt on tegemist kuuesaja kolmekümne kahe miljoni euroga. ENVI komisjon on äh, juhtivkomisjon selle ettepaneku puhul. komisjon on saatnud ka paranduse oma algsele ettepanekule, mis äh, puudutas äh, nummerdamist alg-, alates punktist neli, mis oli algses ettepanekus kaks korda ja kord, parandati ka artiklit üks Äh, punkt äh, B äh, lisati punkt C ja tegemist oli lihtsalt tehniliste muudatustega, sisulisi muudatusi seal ei olnud, aga tehnilistel põhjustel rakendus AT4AM Äh, ei saa arvesse võtta uut teksti ja seetõttu liikmesriik, äh, palutakse liikmetel esitada muudatusettepanekuid vana, ettepaneku vana versiooni kohta ja sekretäriaat siis ise manuaalselt äh, viib nad kooskõlla korrigeeritud versiooniga. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäeval, neljandal aprillil kell kaksteist null null ja nüüd avame arutelu. ja sõna saavad variraportöörid. ja kõigepealt härra Buda ise loomulikult arvamuse koostajana. tänan nagu te juba selgitasite, meil on teemaks ähm, kodanikukaitsemehhanism ja Euroopa Liidu strateegia selle kohta. tähtis on, et me suudaksime kiiresti reageerida erakorralistele olukordadele nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool meie piire. ja peab äh, saama paremini abi koordineerida, samuti ühiselt kasutada meie ressursse. eesmärgiks on lihtsustada bürokraatiat, vähendada seda aega, mis kulub sekkumiseks hädaolukorras. samuti samuti eh, peab eh, olema võimalik ühe poolt abi anda ja teiselt poolt ka tegeleda preventsiooniga, ära hoida õnnetused. me teame, kui palju on viimasel ajal olnud metsatulekahjusid, orkaane, eh, samuti suured rändevood on olnud probleemiks meil on olnud mitmesuguseid kriise, nagu näiteks ravimite nappus Rumeenias. igasuguseid eh, õnnetusi juhtub ja eh, igal pool, nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool piire. Eh, ning tähtis on selleks koordineerida meie omavahelist tegevust, aga ka koostööd riikidega väljaspool Euroopa Liitu. nüüd rääkides koordineerimisest Euroopa Liidu tasandil, komisjon eh, tahab konsolideerida preventsioonimeetmeid ja ka suutlikkust eh, preventsiooniga tegeleda ning tähtis on kohandada ka teiste valdkondade tegevuspoliitikat selleks, et ära hoida õnnetused. ja RESC EU peab aitama, kui liikmesriigid üksikult oma õnnetustega toime ei tule. kui ma koostasin meie arvamust, siis ma mõtlesin selle peale, mis kuulub meie pädevusse ja sellest lähtuvalt tegin terve rea muudatusettepanekuid. Need puudutavad struktuuri- ja investeerimisfonde ja nende eh, tegevust eh, väljaspool kliimamuutuste leevendamise valdkonda. nüüd kolleegidel meie komisjonis on võimalik neid teemasid arutada ja üks selline vaidlusolune teema on hädaabi bürokraatlik iseloom, aga just õnnetusolukordades on vaja tõhusalt ja kiiresti reageerida mõned liikmesriigid eh, kasutavad vabatahtlikke eh, ressursse ja seda peaksid tegema kõik. samuti piiriülene tegevus on väga tähtis kodanikukaitsemehhanismi aspekt ja tähtis on sünergia kodanikukaitsemehhanismide vahel ja struktuuri investeerimisfondide vahel teiselt poolt vajavad ja tähtis on ka Euroopa Liidu solidaarsusfondist täiendavat tuge saada. investeerimis- ja struktuurifondid eh, peavad mm, olema kõrgel tasemel, kui kõneks on eh, eh, preventsioonitegevus ja tuleb kaasata preventsiooni kohalik tasand ja kriisiolukordades on vaja ka suutlikkust reageerida, tõsta. me oleme näinud, kuidas eh, kõige rohkem puudutavad õnnetused just kohalikke oma eh, valitsuse tasandil ja tähtis on, et nemad suudaksid kõike tõhusamalt ja koheselt reageerida õnnetuse korral. Eh, tähtis on, et meie poolt võetavad meetmed oleksid tõhusad ja toimuks dialoog liikmesriikide vahel ja siin ma näen, et ülikoolidel ja hoivakeskustel on ülioluline roll. ja kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema automaatselt kaasatud, hõlmatud hädaolukordade reageerimise kavadega ja kogu personal peab saama vajaliku väljaõppe reageerimiseks. tähtis on ka tagada, et vabatahtlikud saaksid väljaõppe mis on piisav eh, ja et nad suudaksid tõhusalt eh, hädaolukordades abiks olla, eriti eh, kaugemates piirkondades. ja nüüd tähtaeg muudatuste ettepanekuks on väga pingeline, sest meil on ju pühad tulemas. ja muudatusettepaneku tähtaeg on neljas aprill ja ma palun, et te esitaksite arvestades lühikest tähtaega inglise keeles oma muudatusettepanekud kohe. Euh, aitäh meie raportöörile härra Budole ja annan nüüd sõna äh, Liliana Rodriguez'ele sotsiaaldemokraatide hulgast ja täpsustan, et äh, volinik Kretsu peaks meie juurde tulema kell üksteist ja meil on veel üks päevakorrapunkt, mida me peame käsitlema, nii et ma palun teil oma sõnavõttudes äh, teha võimalikult kiiresti. Eh, de facto, as alterações eh, já apresentadas eh, são de extrema importância. E- suur tänu. jah, me kuulsime väga tähtsaid ettepanekuid ja me oleme enam-vähem kõigega nõus ja suur tänu kolleeg Budale, et meiegi muudatusettepanekuid on arvestatud, kuna meil esimene arutelu selle mehhanismi üle on juba toimunud jah, meie komisjoniga on siin tähtis roll etendada, tähtis on, et ka kasutatakse struktuuri ja investeerimisfondide rahalisi vahendeid ühelt poolt kliimakaitseks ja teiselt poolt ka loodusõnnetuste ärahoidmiseks ja nendele reageerimiseks meil on mitmesuguseid jah, hoivakeskusi, näiteks Portugalis on meil uurimiskeskus, kes tegeleb nende teemadega. ja peale hoivakeskuste on meil ka uurimiskeskused, mida peaks äh, arvestama. ja nad on tõesti kvaliteetse tegevusega. nii et meil on vaja need äh, keskused ka hõlmata, kes tegelevad teadusuuringutega vastavas valdkonnas. ja sellele vaatamata, et nad ei ole kvalifitseeritud oivakeskustena. ja me oleme aruteludes ka juba öelnud, et meiegi poolt tuleb terve rida muudatusettepanekuid ja tähtis on, et meie kodanikud saaksid vastused neile tekkinud küsimustega. tähtis on ka, et rahaline toetus suureneks eh, nii reageerimisel kui ka preventsioonil ja eh, väljaõpe ja koolitus, see on ülioluline, et mitte ainult riiklikke struktuure eh, ei koolitataks, vaid ka kodanikuühiskonna esindajad oleksid mm, kaasatud. ja loomulikult me peame kaasama kolmandad riigid võitlusel loodusõnnetuste vastu ning eriti riskantsetes piirkondades on vaja tõhustada koostööd ja vahetada parimaid praktikaid, informatsiooni liikmesriikide vahel, seda ka piirkondade vahel ja tõesti tähtis on selle mehhanismi puhul olla solidaarsed, arvestades, kui ränkade õnnetustega liikmesriikidel tuleb rinda pista. ja kõigil peab olema südamel kodanike kaitsmine ei ole ju mitte midagi tähtsamat, nii et see tähendab seda, et kes abi vajab, see seda ka saab ja teda toetatakse Euroopa Liidu tasandil aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tomasic. Thank you very much um.... suur tänu. jah, meie variraportöör härra Flak palus, et ma tema nimel meie märkused ütleksin. me täname raportööri raporti projekti eest. jah, meil on vaja paremini reageerida Euroopa Liidus õnnetustele, aga ECR jätkuvalt on väga mures komisjoni ettepaneku pärast. kõigepealt subsidiaarsuse teema. me peame mõistma, et mitmed liikmesriigid on nõukogus juba väljendanud muret selle üle, et ettepanek ei pea kinni subsidiaarsuse põhimõttest. ECR ei arva, et varad ja meeskonnad on midagi, mille tegevust peaks juhtima otseselt komisjon. ja tähtis on ka paremini mõista, mis see juhtimismehhanism, mida komisjon on välja pakkunud, praktikas tähendab ja igasugused volitused komisjonile peavad kõigepealt läbi tegema mõjude hinnangu, aga mõjude hinnangut ei tehtud volituste üleandmise küsimuses ja kohapealsed ja piirkondlikud just tegijad peavad paremini olema kaasatud preventsiooniplaanidesse ja mobilisatsioonimeetmetesse, esiteks, teiseks rahaliste vahendite suurendamine peab olema olemasolevate fondide rahaliste vahendite raames ja tähtis on hoopis, et oleks parem sünergia erinevate fondide ja instrumentide vahel. kõige paremini on vaja ikkagi ära kasutada olemasolevad vahendid ja muudatusepanekud seitse ja üksteist räägivad sellest. parima praktika vahetamine liikmesriikide vahel on ka midagi, peaks julgustama ja eh, liikmesriikidel ei pea lasuma kohustust tundlikku informatsiooni vahetada, mis võib kahjustada nende sisejulgeolekut ja selle kohta me teeme ka omapoolse muudatusettepaneku. aitäh ja Roheliste fraktsiooni nimel. Teil ei ole variraportööri määratletud. see bien? okei okay. Uh,. Htio bi samo kratko zaključiti, nemamo puno vremena uh.... jah, minagi tahan eh, öelda lühidalt paar sõna selle teema kohta. see, mis on siin kirjas, on kiiduväärt, aga ma tahtsin juhtida tähelepanu ühele asjaolule me jah, töötame välja Euroopa Liidu makrostrateegiaid Donau piirkond, Aadria mere piirkond ja nendega seonduvad arengud. meil on vaja hädaolukordade ärahoidmise keskus, preventsioonikeskus luua Aadria, Ioonia eh, piirkonna jaoks, sest eh, need asjad käivad käsikäes. on vaja taotleda paremat sünergiat Horvaatias, Itaalias üleujutused Eh, on ju ühised. Eh, nii et eh, see mehhanism, mis meil praegu on juba olemas rahastamiseks, peaks ka leidma kajastamist selles raportis ja makromajandusstrateegiad ka peavad hõlmama preventsiooni võimalus Alpides või Läänemere piirkonnas, Donau piirkonnas paremini koostööd teha, tuleks ära märkida. piiriline koostöö on meie arvates ülioluline, selles ei ole mingit kahtlust. aga kui katastroofid, loodusõnnetused aset leiavad, me teame, et kulub äh, kuusid, terveid kuid, enne kui raha hakkab laekuma Euroopa Liidu fondidest piirkonda, mis sai kannatada, nii et meil on vaja paindlikumat mehhanismi. kui mingi õnnetus, loodusõnnetus aset leiab, on vaja mõnikord mitusada miljonit või miljardit, on vaja, et kõigepealt kohe mingid kaks-kolm miljonit teele saadetaks on vaja sellist kiiremini reageerimise mehhanismi ja isegi väikesed rahasummad oleksid koheselt suureks abiks, nii et ma arvan, et selle kohta peaks midagi kirja panema raportis. aitäh. kolleeg Roope, palun. suur tänu, komisjoni ettepanek, mis puudutab Eh, selle hädaolukorra reageerimise mehhanismi revideerimist hõlmab kahte aspekti. kõigepealt käsitleti hiljutisi üleujutusi ja metsatulekahjusid Euroopas ja kuidas nendele õnnetustele reageeriti. peab ütlema, et on kibedaid õppetunde eh, toimunust. Euroopa Liidul ei ole olnud piisavat suutlikkust reageerida, nii et igasugused ettepanekud on teretulnud, aga nad on pisut hiljaks jäänud. samas ma näen, et siin on ka mõned ohud, näiteks tehnogeensed õnnetused. meil on terve rida tuumajaamu ja nende reaktorite ohutusega on probleeme. samuti on muidki ohte nagu terrorism nüüd ettepanek, mis puudutab kodanikukaitsemehhanismi läbivaatamist, ei käsitle midagi, mis võimaldaks neid minu poolt nimetatud muidki ohtusid äh, käsitleda. arvamuse äh, eelnõu näib üsna hea ja ma arvan, et meiegi komisjoni seisukohad on tähtsad, sest kohapealne elanikkond on see, kes kõige rohkem kannatab õnnetuste korral ma arvan, et peame koondama tähelepanu ennekõike neljane elemendile. see, et loodusõnnetused ei tunne riigipiire, äh, on vaja paremini ära kasutada kohalik potentsiaal ja tõsta teadlikkust kohapealse elanikkonna hulgas ja ei pea ootama, et vertikaalsed suhtluskanalit aktiveeruvad, tähtis on kohe reageerida ja minu arvates on isegi olulisem, et koostada reageerimiskavad naaberriikidega, ükskõik kas tegemist on siis Euroopa Liidu liikmesriikidega või mitte. ja kui on tegemist näiteks mingi suure üleujutusega, siis kuidas korraldada elanikkonna evakueerimine ka selle peale peab mõtlema. Euroopa Komisjoni ettepanekus on terve rida elemente, aga need ei ole piisavad. ma arvan, et meil on vaja ette näha veelgi rohkem meetmeid eh, evakueerimiskavade kohta, aga loomulikult kõik peab olema kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ja sellised plaanid tuleb koostada avatud koordineerimise meetodit kasutades. ja kindlasti on vaja vabatahtlikke eh, paremini ära kasutada ja viimaseks teadlikkuse tõstmine elanikkonna hulgas. ma arvan, et meie inimesed peavad olema valmis õnnetusteks ja tähtis on, et kõik teaksid, kuhu peitu minna, kuhu, kellele helistada, kuidas aidata kannatanuid ja kuidas ära hoida veelgi suurem kahju ja see seondub ka reageerimisrühmade tööga. proua Dematova. suur tänu. see, mis toimus aastatel kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist, eh, väga palju on õnnetusi olnud, maalihkeid, maavärinad, Äh, üleujutused ja nii edasi. see tähendab, et me peame mõtlema parema rahastamise peale ja instrumentide peale, mis võimaldavad meil nende probleemidega paremini toime tulla. ma olen nõus raportööri seisukohaga, et sünergia peab olema parem Euroopa Liidu äh, kait-, kodanikukaitsemehhanismi ja struktuurifondide vahel. aga ka solidaarsusfondiga peab olema parem sünergia ma olen tihti öelnud, et meil on vaja läbi vaadata solidaarsusfondi eeskirjad, äh, summad ja ka reageerimiskiirus. me peame ka mõtlema selle peale, et kiiresti eraldada avansid. praegu on summaks kolmkümmend miljonit, mina olen selle poolt, et aastal kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend suurendatakse summasid kahesaja kaheksakümne miljoni peale ja rõhku on rohkem vaja panna preventsioonile, valmisolekule ning süvendada äh, seoseid teiste võimekustega. Äh, tähtis on, et liikmesriigid suudaksid äh, korralikult reageerida ja et ei oleks mingit lünki et oleksid ka reservid, mida kasutada. Äh, näiteks päästeks. ja meil on vaja teha tihedat koostööd kohapealsete piirkondlike valitsustega, sest nemad teavad tegelikku olukorda koha peal ja milline on elanike vajadus, millised on vajadused, eriti kui toimuvad õnnetused. Nad peavad saama kohe tegutsema hakata, kui käivitub äh, hädaabimehhanism ja ma arvan, et järgmine ühtekuuluvuspoliitika raamistik peaks käsitlema ka öö, äh, rohkem vastupanuvõimet loodusõnnetustele, see peaks olema järgmise programmi äh, perioodi prioriteediks oluline on see, seda enam, kui me tahame territoriaalset sotsiaalset majanduslikult ühtekuuluvust suurendada ja just nendes piirkondades, mis on kõige riskantsemad ja kõige aldimad loodusõnnetustele. aitäh, meil on veel ka Olbrichti arvamus, mis me peame läbi vaatama, nii et ma palun, et me kõik räägiks võimalikult lühidalt ja ma pean kohe andma sõna komisjonile, DG EKO-le, proua Julia Stewart-DeWitt eh, ja maksimaalselt on teil aega kaks-kolm minutit. Will... suur tänu, aitäh, kolleegid, üritan teha lühidalt, aitäh härra Puudale raporti eelnõu eest ja aitäh toetuse eest, mida siin üles näidati selleks, et tugevdada ja koordineerida Euroopa Liidu kodanikukaitsemeetmeid. me oleme üritanud äh, seda koordineerimist saavutada ja samal ajal kommentaarid siin ütlesid ka täna väga hästi, et me peame tõuke investeerimisfondide vahendeid ja oma tegevust äh, äh, katastroofide ennetamisel koordineerima ja suur tänu kolleegidele, kes tegelevad selle küsimusega, eriti just Solidaarsusfondiga, see näitab väga hästi, mis juhtub siis, kui meil ei õnnestu katastroofe ennetada. kohalik ja piirkondlik dimensioon, mille te välja tõite, on tõesti väga tähtis selleks, et tõhusalt vastata äh, ja tegutseda, kui tekib äh, katastroof. ma tahaksin lihtsalt äh, veel ühe küsimuse tõstatada, siin räägiti lähimuspõhimõttest, me räägime siin valdkonnast, kus on äh, jagatud äh, kompetents, nii et siin on võib-olla tehtud muudatusettepanekuid, mis lähevad liiga kaugele. ja see tuleb äh, vastu, üle vaadata nõukogu otsus, vabandust, määrus tuhat kolmsada kolmteist, määrus kaks tuhat kolmteist ja et siin tuleb kohalikku tasandit rohkem kaasata, kuid see on meede, mille puhul meie ei saa midagi teha, liikmesriigid ise otsustavad oma võimekuse ülesehitamise üle. nüüd kohalik ja piirkondlik võimekus on tõesti tähtis. nägin, et terve rida liikmeid rääkis siin ka vabatahtlikkusest, väga paljud liikmesriigid juba kasutavad vabatahtlik, vabatahtlikke hädaolukordades ja nende panus on väga tähtis. kui me töötame nüüd välja selle kodanikukaitsemeetmete kogu, siis ei puuduta mitte ainult varustust, mida kasutatakse, vaid ka neid inimesi, kes hakkavad kasutama neid, äh, seda varustust, seega siis ka väga hästi välja koolitatud vabatahtlikuid, nii et tõesti, meie jaoks on väga tähtis ka, et meil oleks koolitus, piiriülene koolitus äh, ja ka info ja oskute vahetus ja siia hulka on kaasatud ka vabatahtlikud. sellega me tugevdame seda ettepanekut Äh, meil on ka kodanikukaitse oskusteabevõrgustik äh, ja me soovime ka rohkem äh, uurimiskeskusi kaasata, nagu proua Rodriguez selle ka siit välja tõi. tõesti, me üritame võimalikult palju just praktiliselt koolitatud eksperte kaasata, aga meil on vaja ka teadlasi, kõiki erinevaid distsipliine, mis võib-olla aitavad selles valdkonnas edasi minna. ma tean, et aeg on otsas, sellepärast ma ei hakka kõiki küsimusi kommenteerima, aga kui tohib, siis ma tuleksin siiski tagasi selle juurde, et mida me ootame nüüd äh, äh, käsklusahelalt ja kontrollilt äh, väga kahju, aga ma pean teid katkestama. aitäh äh, kogu selle teabe eest ja meie sekretariaat äh, on ühenduses TG EKOga ja meie raportöör, kui ta, kui ta soovib veel sõna, siis saab äh, ka kohe sõna, aga ei soovi siiski. hästi lühidalt, esimees, suur tänu kõigile panuse eest ma saan aru, et me mõtleme siin pigem teadusuuringuid, mitte tippteaduskeskusi. see on hea mõte, aitäh! aitäh! ja nüüd lähme väga kiiresti päevakorrapunkti üksteist juurde tegemist on siis kolleeg Albrechti arvamusega, mis puudutab linnade rolli liidu institutsioonilises raamistikus ja sõna kohe meie raportöörile uh,. Oui, mais... Merci, president. Je, je vais parler anglais. aitäh, räägin inglise keelt. This, uh, this, uh... see arvamus on arvamus, mille koostame Põhiseaduskomisjonile ning Regionaalarengu Komisjon vastavalt artiklile viiskümmend neli on siin pädev esimest korda põhiseaduskomisjonis on keskendatud äh, millelegi, mis ei puuduta Euroopa Liidu tasandit, vaid kohalikku tasandit. ja sellepärast on raportöör teinud ettepaneku, et tuleks äh, rohkem rääkida linnade rollist äh, otsustusprotsessis Euroopa Liidus. regionaalarengu komisjoni nimel tahaksin toonitada teatud äh, nüansse kõigepealt äh, tahtsin tõestada, et linnad ja linnapiirkonnad äh, ja ka metropolid äh, tegelevad konkreetsete küsimustega, et linna mõõde mängib tähtsat rolli nagu Urban üks, Urban kaks Äh, samamoodi ka kultuurikapital, äh, keskkonnakapita-, äh, kultuuripealinn, keskkonnapealinn ja nii edasi. nii et tegelikult meil on väga palju erinevaid programme juba olemas, kuid küsimus on selles, millised on tagajärjed. kui me räägime siin linnapiirkondade tegevuskavast ja partnerlusest, siis regionaalarengu komisjon peaks kõigepealt välja tooma selle, kui tähtsad on need partnerlussuhted ja see, et konkreetsetes küsimustes koostööd tehakse. kuid väga tähtis on kasutada äh, linnapiirkondade tegevuskavast äh, tulenevaid kogemusi selleks, et välja tuua seda, kui tähtsad on linnad äh, ja hakata ka linnasid tõsiselt võtma peaksime täpselt läbi vaatama need tegevuskavad, mida on välja töötatud ja ka soovitused tuleks läbi vaadata. Äh, ning nendega ka tuleks arvestada äh, tulevaste poliitikate väljatöötamisel tuleks äh, vaadata ka, milliseid soovitusi on teinud need, kes partnerluslepinguid ellu viivad. nii et see mõte, mis Hollandi eesistumise ajal välja töötati linnapiirkondade kohta, seda tuleks tulevikus kasutada ja seda tuleks kasutada ka ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja ka piirkondliku arengu jaoks. ma oma arvamuses teen ka ettepaneku, et me peaksime rohkem välja tooma linnapiirkondade tähtsuse ja et väga tähtis on erinevaid poliitikaid ka rakendada. Te kohe kindlasti teate, et osad poliitikad on otseselt linnadega seotud, transpordipoliitika, keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika, aga see ei tähenda seda, et ma tahaksin maapiirkondadest mööda vaadata, kuid linnapiirkonnad, metropolid on väga tähtsad äh, meil on ka siin äh, Eurocities pluss programm, kuhu on ju tegelikult kaasatud ka maapiirkonnad. samamoodi tuleks ka regioonide komitee tõhusamalt sellesse protsessi kaasata. Te teate, et tegemist on äh, valitsuste pädevusega, et iga valitsus ise otsustab, äh, kui palju ja kes regioonide komit-, raportisse saadetakse nii kas kohalikult tasandilt või piirkondlikult tasandilt ja ma arvan, et Regionaalarengu Komisjon võiks siin äh, valitsusi üles kutsuma äh, saatma pigem tasakaalus delegatsiooni regioonide komiteesse, mitte ainult näiteks äh, piirkondlikult tasandilt inimesi ma tahaksin veel kord toonitada neid selliseid tähtsaid programme nagu Eurocities ja CMR mida tuleks kaasata siis äh, rohkem erinevatesse töörühmadesse. ja ma tahaksin tagasi tulla selle vana mõtte, mõtte juurde äh, ja teha ettepaneku komisjonile, et nad võiksid mõelda ka võimaliku linnapiirkondade poliitika peale, sest probleeme on üha rohkem ja meil on vaja uut, uusi meetmeid nende lahendamiseks. lõpetuseks tahaksin toonitada, et äh, vastutav komisjon on põhiseaduskomisjon, meie koostame arvamuse ja ma arvan, et me peaksime seda võimalust kasutama selleks, et linnapiirkondade ja metropolide rolli tulevikus tugevdada ka ühtekuuluvuspoliitikas, eriti just pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, sest äh, varsti on, on paika pandud juba raportöörid, nad hakkavad tegelema nende erinevate programmidega ja meie peaksime nüüd olema need, kes kasutavad selle raporti argumente selleks, et valmistada ennast ette järgmiseks õigusloomeliseks perioodiks. aitäh! veel kuus sõnasoovijat Äh, ja ma palun, et äh, te kõik teeksite väga lühidalt, muidu ma pean seda instrumenti siin kasutama ja teilt sõna ära võtma, nii et maksimaalselt kaks minutit. Äh, kolleeg Vestfaal, palun. suur tänu, esimees tõesti, tegemist on suurepärase arvamusega mille kolleeg Olbricht välja töötas. väga vähe on siin kritiseerida, siin on see järjekindlus olemas, linnade tegevuskava, sisulised küsimused ja ka selged äh, nõuded komisjonile, et linna, linnasid ei peaks mitte ainult välja tooma, vaid tuleks tõesti arvestada ka nende vajadustega ja siin on tõesti ka lisandeid ja muudatusettepanekuid, mida ma tahaksin teha. näiteks äh, tahan teha muudatusettepaneku selle kohta, et komisjonis peaks olema üks keskne üksus, mis oleks siis nii-öelda juhtorgan linnade tegevuskavade elluviimisel. see oleks siis minu muudatusettepanek ja tegelikult sellega olekski kõik, sest tõesti midagi siia, midagi suurt enam siia juurde lisada pole. aitäh kolleeg von Middleton-Vürch. aitäh, esimees kõigepealt suur tänu härra Olbrichtile, sest tegemist on väga tasakaalus arvamusega. mulle valmistab rohkem muret see, mis toimub põhiseaduskomisjonis, et Äh, siin nad ütlevad, et linnad peaksid nõukogu töörühmades äh, osalema ja et nõukogu peaks minema ka siis piirkondadesse kohale seletama, mida nad teevad, et sellepärast on mul hea meel, et see arvamus on tasakaalus ja toob välja selle, et me peaksime linnade mõõdet tugevdama Euroopa poliitikates. mul on väga hea meel näha, et siin on tehtud üleskutse ka komisjonile, et nad peaksid arvestama ka tegevuskavade ja soovitustega, mida äh, siis partnerid teevad, sest ma tõesti arvan, et äh, ka parlamendile aruandmine on selline ettepanek, mida toetada, et me ka saaksime teha siis nii-öelda mõjude hinnangu oma õigusloomelisele teele. ja mul on ainult üks küsimus, mis puudutab äh, äh linnapoliitika taas sisseviimist, sest ma arvan, et kui me siin linnade tegevuskava ja linnade mõõdet toetame ja tugevdame ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja kui meil on territoriaalse mõju hinnang, siis meil tegelikult ongi juba kaasavam lähenemine ja meil ei ole enam vaja eraldi linnapoliitikat, sellepärast et tegelikult me räägime ju üleüldiselt linna mõõtme tugevdamisest Euroopa poliitikates ja mitte sellest, et me peaksime veel eraldi ühe uue poliitika välja töötama. Merci beaucoup. aitäh Bronis Roope, palun. Aš irgi noriu prisijungti prie padėkų pranešėjų. Aitäh. olen nõus tänusõnadega, mis siin välja toodi raportöörile. meil ei ole tegelikult linna kohta dimens-, mingit definitsiooni, me lihtsalt kasutame seda inglisekeelset sõna city ja vahel räägime me linnast, kus on üle miljoni elaniku, aga mitte kõikides liikmesriikides pole nii suuri linnu. väga harva on meil äh, kohalikke omavalitsusi, kus linnasid ei olegi ja tõesti tuleks arvestada, kas Äh, rahastamisega, äh, seadusandlusega, mis puudutab äh, kohalikke omavalitsusi ja me ei tohi ära unustada seda, et valitsuse tasandil töötatakse need välja ning seadused ei ole tihti kohaliku omavalitsuse suhtes sõbralikud ja meil on siin ka Euroopa Nõukogu äh, kohalike omavalitsuste harta, sellega peaks ühinema, selle dokumendi on tegelikult kõik liikmesriigid juba ratifitseerinud, nii et sellega ühenemine, ühinemine ei peaks olema probleemiks ja kohe, kui me oleme hartale alla kirjutanud, saame me hoolitseda selle eest, et kogu Euroopa Liidus seda hartat ka üheselt rakendatakse. sest äh, muidu on võimalik pöörduda Euroopa Kohtusse. siin on ka sätteid, mis puudutab kohalike omavalitsuste võimalusi erinevaid vahendeid hallata. aitäh, äh, proua Valina, palun nüüd kuue fraktsiooni nimel. Eh, aitäh, proua Valina. suur tänu, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. me kõik teame ja oleme nõus sellega, et linnade roll muutub üha tähtsamaks, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas. me peame välja töötama poliitikaid selleks, et linnade pädevusi katta ja linnade vahel sünergiat luua samal ajal peame aga kinni pidama lähimuspõhimõttest ja sellepärast tuleks siin praegu toonitada, et meil on üks riik, mis seda ei rakenda, nagu minu koduriik, meil on tõesti väga palju sekkutud äh, kohaliku omavalitsuse pädevustesse ja siiamaani ma ei ole näinud mitte ühtegi äh, äh, katset parlamendist neid arengut peatada nüüd meie arvamus ja ka AFCO komisjoni raport lähtuvad Amsterdami paktist, see on väga hea. see on küll hea, aga samal ajal pakti pole demokraatlikult äh, rakendatud, isegi ministrid ei ole kokku tulnud selles küsimuses, vaid on ainult e-kiri vahetanud partnerlused, mis partnerlustest me siin täpselt räägime, milline on nende eesmärk? parlament on ju demokraatlikult valitud kodanike esindajate koda ja meie ei ole üldse olnud kaasatud sellesse töösse, me ei tea üldse, kuidas kõik need otsused on tehtud. ma arvan, et me peaksime, peame tõesti siin äh, linnade tegevuskava rohkem välja tooma, meil on vaja nõuda, et parlamendi kontrolliõigusest peetakse kinni nii palju siis minu poolt ja võin teile veel ka öelda, et äh, natukene aega tagasi sõlmiti paar rahvusvahelist äh, lepingut, millest tuleb ka kinni pidada selleks, et linnade rolli Euroopa Liidu institutsionaalses võrgustikus äh, paremini peegeldada. siin on kliimamuutuste vastane võitlus ja ka muud erinevad algatused. Grazie, president Quando si parla... proua Tamata, palun järgmisena. aitäh! me räägime Euroopa Liidu institutsionaalsest raamistikust ja siin tuleb siiski välja tuua ka seda, et tegelikult linnadele lepingud mingit eraldi rolli ette ei näe. Euroopa Liidu ülesehitamisse linnu ei ole kaasatud. see tähendab seda, et tihti on linnad jäänud kõrvale. regioonide komiteega on nüüd üritatud linnu ja piirkondi paremini kaasata, kuid samal ajal kuskil kirjas, et nad saaksid rohkem osaleda ja ka otsustada. see oleks aga kasulik ja vajalik samm selleks, et äh, lõhet Euroopa Liidu ja kodanike vahel vähendada ja ühtekuuluvuspoliitikat nähtavamaks teha. ma ei taha nüüd siin mingeid suuri märke maha panna, aga näiteks linnade roll kliimamuutuste vastases võitluses, kultuuri jätkusuutlikkuse tagamisel, digitaliseerimisel on tähtis Eurocities läbi viidud uuringu kohaselt äh, üha rohkem linnu tegelevad äh, sotsiaalfondi vahendite kasutamisega kohalikul tasandil. aga sotsiaalfondi puhul on probleemiks see, et reeglid ei ole lihtsad ja see toob endaga kaasa suured bürokraatilised tõkked. ja tegelikult tegelike vajaduste ja äh, planeerimise vahel on ka väga suured äh, vahed, mis on linnade jaoks tähtis, ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel. tõukefondide vahendite kasutamine ja investeerimisfondide vahendite kasutamine on tähtis. väga tähtis on toonitada, et linnad peaksid olema rohkem kaasatud Euroopa Liidu poliitikate väljakujundamisse ja siis me saaksime vastu võtta ka otsuseid, mis arvestavad linnade vajadustega. aitäh kohale on jõudnud äh, volinik Kretsu ja annaksin nüüd äh, väga lühidalt sõna veel komisjoni esindajale ja meie äh, arvamuse koostajale selleks, et see arv, äh, arutelu kokku võtta. nii et nüüd saab väga lühidalt sõna komisjon. Yes, thank you um,. Regio welcomes the initiative uh, of the AFCO committee and the komisjonil on väga hea meel, et AFCO komisjon koostab raportit ja et Regionaalarengu komisjon on koostanud arvamuse selle kohta. tegemist on ühe prioriteetse poliitikavaldkonnaga, mis siit arutelust ka väga hästi välja tuli, siin on selged sihtmärgid paika pandud äh, ja linnad kaasatud, siin on teatud eesmärgid, millest tuleb siis kinni pidada ja mida tuleb täita. ühtekuuluvuspoliitika puudutab ka linnasid juba kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, perioodi puhul sada viiskümmend miljardit läheb just linnadesse ja esimest korda linnad saavad ise projektid välja valida vastavalt artiklile seitse siis EFRD äh, fondile äh, põhimäärusele. peale selle te teate, et meil on ka linnaarengu võrgustik, äh, Espon, Erbis erinevad võrgustikud ja komisjon tahab välja tuua ka selle, et meil on vaja süstemaatilisemat dialoogi kohalike ja piirkondlike valitsustega ja seda kohe poliitiliste otsuste tegemise algusfaasis. ning linna tegevuskava väljatöötamisega on nüüd kaksteist partnerlust välja töötatud ning me praegusel hetkel testime just mitmetasandilist äh, juhtimist ja see mudel on suurepärane võimalus vaadata, kuidas äh, kohalikud omavalitsused, äh, kesktasand ja Euroopa Liit saavad teha koostööd ja meie peadirektoraat soovib hoolitseda selle eest, et linnade tegevuskava äh, jääks selleks poliitikameetmeks, mida kasutatakse mitmetasandilises juhtimises. aitäh DG Regiole selle teabe eest ja nüüd sõna äh, kokku ar, arvamuse, arutelu kokkuvõtmiseks ka arvamuse koostajale härra Olbristile. Äh, aitäh, hästi lühidalt jah, tegemist on tõesti järjega erinevatele dokumentidele, nagu proua Festval seda juba ka ütles, sest tema oli eelmise dokumendi autor. aga probleem ei ole muutunud, väga hea on, et volinik on kohal, me ikkagi leiame, et linnamõõdet peaks keegi komisjonis koordineerima ja miks mitte äh, regionaalarengu peadirektoraadist, tegemist on linnamõõtmega, mis on praegusel hetkel killustunud, aga meil peaks olema üks osakond, mis selle eest vastutab teiseks, ma loodan, et tegevuskavade kohta antakse aruannet ja et nendega arvestatakse uute poliitikate väljatöötamisel, selleks et eh, tegemist ei oleks eh, tuulde läinud tööga. meil on ka siin juba kogemusi, mida võiks tulevikus kasutada. olen nõus sellega, et eh, kohalike omavalitsuste Euroopa harta, mille on välja töötanud Euroopa Nõukogu, on siin väga tähtis dokument. Euroopa Nõukogu liikmetest kõik eh, koheselt seda toetanud, osad kirjutasid ainult osaliselt sellele alla ja üks viimaseid riike, mis sellega liitus, oli Prantsusmaa. väga tähtis on, et Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit selles valdkonnas oma tööd koordineeriks ma ei ole nõus sellega, mis puudutab äh, linnapoliitikat. ma ei usu, et linnapoliitika on midagi muud kui ühtekuuluvuspoliitika. ühtekuuluvuspoliitika on palju laiem ja ühtekuuluvuspoliitika puudutab regionaalpoliitikat, aga ka maaelu arengut. isegi kui see nii ühtekuuluvuspoliitikas nii-öelda nimena välja ei tule linnapiirkonnad nõuavad uusi meetmeid ja need on teistsugused kui piirkondlikud meetmed ja kui me siin rääkisime Westfali raportist, siis see tuli väga hästi välja. võib-olla ma lähen liiga kaugele linnapoliitikaga, aga ma tõesti leian, et me peaksime midagi ette võtma, sest kui me seda ei tee, siis linnapoliitikast saab regionaalpoliitika väike vend äh, ja pigem alati selline abipaluja ja kerjaja. ja tõesti, meil on vaja hoopis teistsugust lähenemist. seda ei tohi muidugi ühtekuuluvuspoliitikast välja jätta, kuid ühtekuuluvuspoliitika sees me peaksime välja töötama spetsiifilisi meetmeid äh, linnade mm, ja metropolide jaoks, aitäh! Äh, aitäh Jan Olbrechtile selle teabe eest, sellega on see arutelu lõppenud ja nüüd on meil meeldiv võimalus siin äh, tervitada volinik Kretsot ja äh, annan istungi juhatamise üle esimehele. Thank you very much, uh, madam. aitäh mm äh, proua esimees, äh, härra Omarši, aitäh, et kutsusite mind siia, ma olin eelmine kord siin detsembrikuus ja loomulikult sellest ajast peale arutelud, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitika ähm, tulevikku, on muutunud intensiivsemaks. ja nagu ma kuulsin teie viimasest arutelust, siis ma tahaksin teile kinnitada, et me teeme tõesti tööd selleks, et ähm, järgmisel programmiperioodil oleks asjad paremini see on üks äh, suurematest asjadest meie mandaadis, et meil on see linnade tegevuskava ja ma kinnitan teile, nagu e-, eelmised kõnelejad siin ütlesid, et me jätkame kõnelusi mitte ainult linnadega, vaid me soovime tõesti äh, seda linna ja maapiirkondade paremat ühendust, nagu härra Olbricht ütles, ja me tõesti äh, töötame selle nimel, et meil oleks ühtne pöördumiskoht äh, linnade tegevuskavaga seoses. Teil on õigus, et äh, senini oli palju peadirektoraate, kes tegelesid linnadega, aga me otsustasime, et äh, meil saab olema ühtne pöördumiskoht, et pärast lihavõttepühasid oleks võib-olla hea, kui meil oleks äh, arutelu, mis puudutaks äh, ähm, linnade tegevuskava ja seda, kuidas äh, ühendada linna ja maapiirkondi. aga järg-, meie peamine teema täna on mitmeaastane finantsraamistik. Te teate väga hästi, et et seekord saab Euroopa Liidu eelarve olema väga eriline ma tean, et iga kord, äh, kui toimuvad arutelud ja läbirääkimised äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle, on need olnud väga e-, emotsionaalsed, aga seekord tõesti ei ole tegemist tavapärase olukorraga. me teame väga hästi, et Brexit äh, tähendab seda, et me kaotame ühe liikmesriigi, meil on väga kahju selle pärast, aga see on fakt mida meil on ikka veel raske mõista, aga see tähendab ka seda, et me kaotame ühe suure äh, eelarvesse panustaja ja selge on see, et me ei saa jätkata äh, nii, nagu Euroopa Liidu eelarvet vane, varem läbi räägiti, kus äh, iga liikmesriik üritas saavutada võimalikult hea tulemust enda jaoks. ma olen väga palju äh, Ähm, viimasel eelarveperioodil ähm, äh, ringi reisinud äh, netomaksjate riikides ja ma peaks ütlema, et äh, mulle ei meeldi see riikide jagamine netomaksjateks või netokasusaajateks, sest see ei ole nii lihtne matemaatika ülesanne see puudutab ka meie väärtuseid ja see lähenemine, et kes võidab, kes kaotab, sellest ei ole olnud kasu Euroopa äh, integratsioonile, sest äh, me kõik teame, et me saame kõik kasu sellest, me peame võtma arvesse ähm, Euroopa Liidu investeeringute otseseid ja kaudseid kasusid liikmesriikide jaoks kõigi liikmesriikide jaoks, näiteks äh, peaminister Costa e-, Euronewsis äh, rääkis, et sellest ajast peale, kui Portugal liitus äh, Euroopa Liiduga, on Hollandi eksport Portugali rohkem kui tuhat korda suurenenud, tegemist on kaudse kasuga Hollandi jaoks. ja minu arvates on meil ühine ülesanne kutsuda liikmesriike üles, et äh, me jääksime ühtseks ja me näiteks, äh, millist kasu me oleme saanud äh, ka näiteks kaubanduses või ettevõtete osas, mm, kelle puhul ei ole oluline see, et kui palju me sisse maksame, kui palju me tagasi saame Euroopa Liidu eelarvest. ja ausalt öeldes meil ei ole väga palju valikuid. meil on ainult valik Euroopa Liidu eelarvet suurendada selleks, et te, suurendada meie ko-, ähm, konkurentsivõimet, e-, parandada ähm, me, meie majanduskasvu võimekust, meie tööhõive võimekust, tegeleda rändeküsimuste, piirikontrolli ja muude teemadega ja küsimus, see vastus on äh, meie väljakutsetele on väga lihtne, et me ei saa hakkama väiksema eelarvega, see on tegelikkus. ja te teate väga hästi, daamid ja härrad, et äh, komisjon veebruaris avaldas teatise, mis äh, puudutas uudset mitmeaastat finantsraamistikku, kus toodi välja erinevad stsenaariumid ja te teate väga täpselt, äh, et mina eelist-, toetan seda, et äh, meil oleks stsenaarium, mis võtaks arvesse kõiki mm, piirkondi ja ähm, kärbete puhul tuleks äh, eelistada e-, enam no, arenenud äh, piirkondi ja Pariisis näit-, olles näiteks oli mul territoriaalse ühtekuuluvuse ministriga arutelu ja mina toetan kolmandast stsenaariumi kõigi äh, piirkondade jaoks, aga meil on selleks vaja korralikku eelarvet. ja mm, Prantsusmaa jaoks tähendaks äh, äh, asi seda, et Prantsusmaa saaks raha ainult äärepoolseimate piirkondade jaoks või siis, et ei saaks üldse midagi, mis aga minu meelest ei ole õiglane nii et ma loodan, et ma saan teie toetusega arvestada, et see nii ei läheks et äh, ei oleks nii, et mingid liikmesriigid ei saa üldse mingit kasu Euroopa Liidu solidaarsusfondist. ma tõesti arvan, et me peame tegema tööd äh, käsikäes äh, partneritena pooleteist kuu jooksul kuni mm, teise maini, kui eelarveprojekt esitatakse parlamendile, nii et ma tahaksin teid tunnustada teie resolutsiooni pärast äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta mitmeaastase finantsperspektiivi kohta, mille te võtsite vastu äh, kaks nädalat tagasi. ja see, äh, selles kajastus väga selgelt see, mida mina koos teiega olen äh, kuude kaupa juba nõudnud, et äh, ühtekuuluvuspoliitika peaks jääma Euroopa Liidu peamiseks investeerimispoliitikaks kõigi äh, piirkondade jaoks, et ühtekuuluvuspiirkon-, äh, ühtekuuluvusfond ja sotsiaalfond peaks jätkama tihedat koostööd ja ma arvan, et see tagab piisava tulejõu selleks, et äh, võidelda nende suurte väljakutsetega, mis äh, meil ees, meid ees ootavad, sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamine, konkurentsivõime tagamine, kliimamuutustega vastan-, vastane võitlus, kuna arengud äh, nõukogus on positiivsed, mul on väga hea meel selle üle, ma tervitan seda, et mitmed liikmesriigid on valmis rohkem panustama Euroopa Liidu eelarvesse ja et äh, RKT taset äh, tahetakse tõsta ühest protsendist kõrgemale. me teame, et liik-, mitmed liikmesriigid on äh, öelnud, et nad on rohkem nõus sisse maskma ja see on väga oluline. selleks on vaja loomulikult julgust ja veendumust. ja ma arvan, et äh, kuna majanduse taastumine kiireneb, siis meil on piisavalt manööverdamisruumi, et rohkem investeerida meie ühisesse tulevikku nii et me peame jääma kindlaks oma veendumustele, sest ähm, see on tõesti õige asi, mida teha. ja nüüd ähm, seda, äh, mida me tahame saavutada oma ja kuidas me tahame oma poliitikat rakendada. ma tean, et te soovite seda poliitikat äh, muuta paindlikumaks äh, ja äh, kasutajasõbralikumaks. me kõik oleme nõus, et siin on võimalik olukorda parandada, mis puudutab poliitika tõhusust ja selleks, et oma väljakutsetega hakkama saada, me peame võtma arvesse laiemat makromajanduslikku äh, konteksti, raamtingimusi, mis äh, on seotud ka haldusvõimekusega, ma, mul oli väga hea meel teie resolutsioonis näha, et te toetate seda elementi, mis äh, praegusel programmperioodil äh, sisse viidi äh, selleks, et parandada olukorda eksante tingimuslikkust ja see on aidanud liikmesriikide ja piirkondade tegutsejaid aktiivsemalt tegutsema panna, pane- mm, ja me peaksime ta-, tagama selle, et see ei äh, kujutaks endast äh, korraldusasutuste jaoks äh, lisakoormust. me peaksime mõtlema ka sellele, et ühtekuuluvuspoliitika ei mm, saa toimida isoleerituna. majandusjuhtimine on samuti väga oluline seos ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurireformide vahel mm, peaks tugevnema ja see peaks tuginema positiivsetele stiimulitele ning enne kui ma lõpetan, tahaksin rääkida ka kommunikatsioonitegevusest, sest järgnevatel kuudel, kui toimuvad eelarve läbirääkimised, siis on meie jaoks väga oluline rõhutada ühtekuuluvuspoliitika saavutusi. ja te teate väga hästi, Euroopa Parlamendi liikmetena et parlament on alati innustanud komisjoni olema julgem, tegema tihedamat koostööd liikmesriikidega, et meie poliitikale rohkem tähelepanu pöörata ja ähm, ma tulin ka välja kommunikatsioonitegevuse kavaga koos volinik Tysoniga ja meie analüüs näitab, et me oleme teinud edusamme, aga ma endiselt arvan, et liikmesriigid äh, võiksid äh, mõningates valdkondades teha ära rohkem ma näen, et kui ma vaatan, kui palju asju on tehtud Euroopa Liidu vahenditega, mille kohta ei öelda, et äh, neid on tehtud Euroopa Liidu vahenditega ja väga kahju on näha, et statistika ütleb et, et seitsekümmend protsenti elanikkonnast ei tea, kui nad lähevad kooli või haiglasse või sõidavad äh, mingil kiirteel, et äh, see on ehitatud rahadega, mis on pärit Euroopa Liidu solidaarsusmehhanismidest et äh, väga paljud äh, linnapead, piirkondade juhid ähm, ja äh, ministrid alati süüdistavad kõiges Brüsselit, aga sellistele mängudele tuleks teha lõpp ähm, aprilli keskpaigaks ähm, komisjon tuleb välja aruandega ja siis räägime üldasjade nõukogus kaheksakümnendal aprillil äh, sellest. Äh, komisjon teeb äh, väga palju ära selleks, et teha paremat koostööd piirkondadega. näiteks on meil kampaaniaprojekt Road Trip selleks, et mm, parandada inimeste teadlikkust selles osas, mida teeb Euroopa Liit selleks, et muuta inimeste elu paremaks. ja konkurss, mille võitjad saavad eh, uurida näiteks Vahemere või Atlandi ookeani või Läänemere eh, piirkondi ja kodanike dialoogid toimuvad üle kogu Euroopa ja loomulikult jätkame oma peamiste tegevustega. kodanikudialoogid on väga eh, teretulnud erinevates liikmesriikides ja teate, et ükskõik, kus ma käin, ma teavitan kodanikke äh, minuga kohtumise võimalustest, võimalustest rääkida ühtekuuluvuspoliitika edusammudest äh, vastavates riikides ja piirkondades, meil on ka Euroopa Liidu linnade ja piirkondade nädal ja härra Van Nistelrooy oli üks äh, kohtunikest äh, viimasel kolmel aastal mm, Euroopa Liidu piirkondade kampaanias. nii et äh, kõik need tegevused on suunatud ühtekuuluvuspoliitika kolmeteistkümnenda aastapäeva tähistamiseks ja Strasbourgis samuti näidati kolmekümmet projekti äh, Euroop-, üle kogu Euroopa ja aitäh regikomitee komisjonile, et andsite võimaluse selle, see asja korraldamiseks. aitäh proua Mihhailovale, sekretäriaadile, härra Van Nistelrooile, Konstantse Kreilile ja teistele. tahaksin rõhutada veel kord, et ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajakava on väga tihe, te teate väga hästi, et teisel mail tuleb komisjon välja uue eelarveettepanekuga ja kahekümne üheksandal mail tulevad siis äh, valdkondlikud äh, määrused äh, mm, või siis mm, juuni alguses. ja see legislatiivne raamistik tuleks vastu võtta võimalikult kiiresti, meie arvates kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, et uusi programme saaks käivitada esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks. ma tean loomulikult, et see on raske, ja tavaliselt need läbirääkimised kestavad umbes kaks aastat, aga ma tõesti arvan, et me peaksime mõt-, õppima äh, varasematest õppetundidest ja meie hinnangute kohaselt sada tuhat projekti on, või isegi rohkem, on ohus, et nad ei saa Euroopa raha, nende ellurakendamist ei saa alustada öö, äh, kahe tuhande kahekümne esimese aasta algusest, et me teame, et eelmine kord võeti detsembris kaks tuhat neliteist vastu määrus, kaks tuhat viisteist mm, siis äh, sõlmiti partnerluslepinguid liikmesriikidega kaks tuhat kuusteist, ähm, läks eksante e, e, tingimuslikkuse mm, peale, nii et alles kaks tuhat kolmteist, seitseteist saadi hakata projekte rakendama. nii et ähm, ma loodan, et äh, Rumeenia mm, eesistumise ajal Sibius, äh, see on viimane mm, tippkohtumine, kus selleks tuleks äh, kokku leppida, loomulikult ka seadusandjad peavad pühenduma sellele mm, teie ja nõukogu ja ma tõesti tean, et ma saan arvestada parlamendi toetusega ja eelkõige regikomisjoni toetusega, et saada hakkama selle väga ambitsioonika ajakavaga, aitäh! teie tähelepanu eest, mul on väga hea meel jälle siin olla enne neid väga olulisi hetki, aitäh! aitäh, volinik, <laughs> tõesti väga oluline hetk <laughs> ja väga tore on, et me saame rääkida mitmeaastasest äh, finantsperspektiivist ja ühtekuuluvuspoliitika tulevikust. ma pean teile teada andma, et äh, täna oli meil väga oluline hääletus. me just kiitsime heaks äh, algatusraporti, mis tugines seitsmendale ühtekuuluvusse aruandele ja selles äh, siis tõime välja ka regikomisjoni arvamuse üht, tuleviku, ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, see oli väga oluline hääletus, väga oluline töö, nii et äh, me jätkame Äh, selles suunas töötamist kõigi nende kuude jooksul selleks, et toetada ühtekuuluvuspoliitikat, me väljendame ka meie valmisolekut teid toetada ja osaleda aktiivselt äh, järgmiste õigusaktide ettevalmistamises ja me oleme valmis meie komisjonis äh, alustama tööd vahetult pärast seda, kui me oleme ettepanekud kätte saanud nagu tavaliselt annan nüüd sõna regikomisjoni liikmetele. alustan koordinaatoritest. Neil on üks tund meie käsutuses, nii et palun teil te rääkida lühidalt, koordinaatorid saavad äh, kak-, kolm minutit ja ülejäänud liikmed veelgi vähem ja alustuseks saab sõna härra Van Nistelrooy. ma tänan jah, suur tänu, et tulite jälle meie komisjoni. jah, kolmkümmend aastat ühtekuuluvust ja nüüd kokkuvõtete tegemine. jah, pärast seda, kui me hääletasime eh, siin eh, seitsmendat ühtekuuluvusraportit, peame ütlema, et tulemus on positiivne, kui me vaatame, mida ühtekuuluvuspoliitika on ära teinud ja millest me saame rääkida, see hoiab Euroopat kokku, see on lausa äh, ime, mis meil õnnestus ära teha. Mm. kuidas on laienenud Euroopa Liit pärast kommunismi kokkuvarisemist? ja nüüd on võimalus olnud riikidel majandust äh, üles ehitada ja arendada sotsiaalturumajandus kõigi selle prioriteetidega. jah, kakskümmend kaheksa, kakskümmend seitse varsti erinevat identiteeti, kõik koos. jah, peab ütlema, et see on isegi kaugemale läinud, kui me võinuksime unistada kunagi. ja nüüd me räägime välistingimustest ja sellest ülekandumisest ja win-win olukorrast. jah, seitsmes ühtekuuluvusraport äh, me näeme, et ka ühtekuuluspoliitika on teisi poliitikaid aluskiviks olnud siseturgu edasiarendamine, elujõuline ringmajandus ja nii edasi, tuginevad nendele suurtele investeeringutele ühtekuuluspoliitika vallas. sada viiskümmend protsenti iga euro, mis eelarvest tuleb ja läheb Saksamaale annab. ja igas euro tulem on nii suur ja me peame sellest rohkem rääkima. rahvaparteis on kuulamine välistingimuste kohta tulemas ja see on midagi, mida ma tahan ka kõhutada kolleegidele, sellega tuleb rohkem tegeleda. Eh, selle hetkeni, kui nõukogu hakkab eh, otsuseid tegema rahastamise kohta. seda esiteks. teiseks peame mõtlema selle peale, kuidas eh, üles ehitada need uued õiguslikud ettepanekud. võib-olla räägite sellest pisut lähemalt. meil on CPR, meil on ühtekuuluvusfond, meil on ühtekuuluvus, aga rääkige mida te kavandate ka parlamendile, et me saaksime valmistuda siin võimalikult hästi kõigidele uutele ettepanekutele? ja ikka ja jälle oleme rääkinud territoriaalsest koostööst. see peab tugevnema. meil on sellised instrumendid nagu arukas spetsialiseerumine ja see on aidanud meil äh, partnerlussuhteid arendada või, või eksaante, tingimuslikkus, instrument ja nii edasi, aga meil on vaja tugevamat tõuget üle-euroopaliseks koostööks ja käegakatsutava lisandväärtuse suurendamiseks. nüüd te, teisigi programme ju, Horisont kakskümmend kakskümmend või teadus-arendustegevuse raamistik, Äh, samuti seondub meie valdkonnaga, nii et on võimalusi veelgi, aga rääkige sellest lähemalt. ja nüüd viimane aspekt, nähtavus. jah, kuidas inimesed meid näevad? meil on parlamendis maikuus tulemas näitus kolmkümmend aastat ühtekuuluvust ja see on üks tähtis üritus. aga meie oma delegatsiooniga möödunud nädalal käisime Põhja-Iirimaal. see kuulus sild seal, mida me vaatasime. see oli rahuprogrammi üks osa, mida eh, finantseeris Euroopa Liit ja ma läksin üle silla ja ma nägin, et see, eh, see suur plakat, mis räägib toimunust, oli täiesti, täiesti lagunenud. see projekt on lõppenud ja keegi ei mõtle enam selle peale, kuidas sellest edasi teavitada. kaks nädalat tagasi oli suur üritus, kolmkümmend aastat ühtekuuluvust, aga nüüd läheme koha, koha peale, kus kõik teoks sai ja ei midagi saa enam lugeda. jah, kui teil on suhteid kellegagi juba olemas, siis te hoiate need ka elus ja ja, ja ka investeeriti sellesse, aga nüüd üle selle silla minnes jah, Johannes, Haan seisis seal nagu Apostel Johannes, aga lugeda sealt öö, enam selle plakati pealt, selle sildi pealt midagi ei olnud võimalik nii et midagi on meil valesti teavitamisega ka pärast seda, kui asjad on jube hästi sujunud. jah, ma kasutan nüüd seda haamrikest siin, sest tähtis on, et hästi kasutaks aega. proua Kreel, jah, ma üritan lühidalt teha, sest väga palju asju juba kolleeg ütles õigesti ära ja ma ei hakka üle kordama. proua Kreetsu, te ütlesite, et mõned riigid on valmis rohkem maksma Euroopa Liidu eelarvesse. aga me teame ka täpselt, et mõned riigid vähemalt hetkel ütlevad kõvahäälselt, et nad ei ole valmis rohkem maksma ja vastupidi, nad tahavad isegi vähem maksta. ja minu küsimus sellega seondubki. jah, me teame kõiki neid riike, kahjuks on siin Holland, Taani, Rootsi ja ka Austria need riigid ja Austria on järgmine eesistuja ju. kas teie oma külaskäikude ajal nendesse riikidesse olete ka üritanud selgitada, millist lisandväärtust need riigid saavad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast? see raport, mille me täna heaks kiitsime, oli selles osas väga oluline, sest seal öeldakse selgelt, et see ei ole lihtsalt mingi kuskilt lambist võetud poliitika, vaid see on väga konkreetne poliitika, mis investeerib ja toetab kõiki teisigi poliitikaid Euroopa Liidus, sest teadusuuringuid ei tehta ainult Horisont kakskümmend kakskümmend abil, vaid ka eh, struktuuripoliitika rahadega, keskkonnapoliitika, kliimapoliitika, kõike seda rahastatakse ka ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. Need on lihtsalt mõned näited. ja need liikmesriigid, kes nüüd ei ole valmis rohkem äh, maksma eelarvesse, seavad ohtu need poliitikad ka sellega ja tahaks teada, mida te sellest arvate. ja ma väga sooviksin, et koondmääruse äh, alane ka realiseeruks proua Kretsu kutsus äh, kohtumisele meid, me ei tea, mida me seal kuuleme, aga tahaks teada, kuidas on läbirääkimiste seis praegu, ma tean, et on probleeme finantsmääruse äh, jõustamisega ja kas see kõik tõesti toimub ühtekuuluspoliitika arvelt. me üritame seda vältida ja me tahaksime, et, et tõesti lõppkokkuvõttes äh, seda ei kahjustataks, aga võib-olla kuuleme sellest lähemalt. mis Tomas? ma tänan, proua Tomatšitš. Uh... suur tänu, proua volinik. eelseisev Brexit ja kõik need väljakutsed, mis ühtekuuluvuspoliitikal on, äh, näitab seda, et äh, lisandväärtus on väga oluline ja sellele viidatakse ikka ja jälle ja tähtis on luua tingimused eelseisvate õigusaktidega mitmeaastase finantsraamistiku raames. kuidas komisjon äh, edendab seda rahaliste vahendite paremat ärakasutamist? härra Van Miltenburg jah, üritan lühidalt, aga mitte nii lühidalt kui ECR. jah, ma olen muidugi volinikuga nõus, et järgmine MFF ei ole nagu tavapärane järjekordne MFF. kolm päeva tagasi jah, te retviitisite Euraktiivi artiklit ja ütlesite, et rahastamine on tagasihoidlikum tulevikus. nii oli kuulda eelarvevolinikult Oettingerilt. me loodame, et Eh, kärped saavad olema eh, väikesemad, aga see tähendab, et vähema hulga rahaga tuleb rohkem ära teha ja ma arvan, et peame nüüd ikkagi temaatiliselt kontsentreerima teemad ja vaatama ka, kuidas paremini sünergiat saavutada ja siin on mul terve rida küsimusi, me kuulsime, et tõenäoliselt üks määrus saab olema RDF-i ja Ühtekuuluvusfondi jaoks. aga kuidas asjade seis praegu on, see on see teema, ka, millest rääkis härra Van Listeroi, et kuidas on üles ehitatud õiguslik raamistik tulevikus. ja teine, kas tulevikus on endiselt tugev side ühtekuuluvusfondide ja Euroopa ühendamise rahastamise järglase vahel? CEF kaks punkt nulliga, ma loodan, et see ka eksisteerib edasi, sest see juba annab lisandväärtust ja sünergiate kohta. kuidas te teete koostööd teiste peadirektoraatidega sünergia tugevdamisel üheksas raamprogramm teadusuuringute vallas ja Euroopa struktuuri ja investeerimisfondid. kuidas te moderniseerite eelarvet ja lisandväärtust loote, sünergiat taotlete, paremaid tulemusi saavutate? ja nüüd, et äh, temaatilised eesmärgid ja nende arv, ma tean, et te kavatsete kahandada äh, arvu äh, väiksemaks, aga kas te tahate rohkem fookusesse nad saada või tahate laiemalt defineerida temaatilised eesmärgid ja siis paindlikumad olla? ja lõpetuseks, milline asjade seis? rääkige meile palun rohkem, kui me kuulsime Strasbourgilt teie kolleegilt Ottingerilt selle kohta, kuidas rakendatakse ja seda õigusriigi tingimuslikkust ja millised ettepanekud siin tulevad, et see oleks horisontaalne tingimuslikkus, mis on tihedalt seotud MFF-iga. rääkige meile pisut lähemalt ka sellest konkreetsest teemast, sest minu arvates on seegi oluline meie tulevastes aruteludes. ma tänan, härra Marge aitäh, proua juhataja, lugupeetud volinik, aitäh, et jälle meie hulgas olete. mul on täitsa mitu asja, millest tahaks rääkida. esiteks, ühtekuuluvus on rohkemat kui poliitika. tegemist on põhimõttega, tegemist on meie aluspõhimõttega, sellega, mis on Euroopa projekti keskmes ja ma arvan, et äh, mida rohkem me ühtekuuluvust äh, tugevdame, mida rohkem me tagame, seda rohkem me tagame Euroopa Liidule tulevikku, aga mida rohkem me nõrgestame ühtekuuluvuspoliitikat, seda rohkem satume ohtu, et Euroopa Liit äh, kaob. ja teiseks, Euroopa Parlamendi poliitiline seisukoht on teada, tegemist on ühtse seisukohaga mis hõlmab praktiliselt kõiki fraktsioone, praktiliselt kõiki komisjone. seda on väljendatud erinevates raportites, Westfali raportis, Olbrichti raportis, Tomaa raportis, ähm, tegemist Žulov äh, raportis, nii et meil on tõesti väga suur üksmeel selles, et me soovime ambitsioonika ühtekuuluvuspoliitika jätkumist, aga küsimus on, et kas ähm, selline üksmeel on olemas Euroopa Komisjonis? ja ma konstateerin, et äh, ilmselgelt äh, nõukogus sellist üksmeelt ei ole ja see ongi meie ees seisev probleem. ja teiseks tegemist on meil kontekstiga, kus nõutakse, et me teeksime vähema rahaga rohkem ära. aga ma konstateerin, et ähm, kui nõutakse, et vaja on teha rohkemat selleks, et vastu astuda rände äh, väljakutsetele, et äh, vastu astuda julgeoleku ja piirikontrolliga seonduvatele väljakutsetele, et on uued väljakutsed, mis seonduvad kaitsepoliitikaga ka Äh, need ähm, on tegemist aga liikmesriikide pädevuseta. tegemist ei ole pädevustega, mis äh, Euroopa aluslepingutega oleks antud Euroopa Liidule ja me oleme äh, väga kummalises olukorras, kus praegu hakatakse ohverdama traditsioonilisi poliitikaid nagu ühine põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika äh, mis on aluslepingutega pandud Euroopa Liidule mm, aga, ja see, nende arvelt siis hakatakse tegelema nende küsimustega, mis on tegelikult liikmesriikide pädevuses, mis ei ole Euroopa Liidu pädevuses. ja kolmandaks, ühtekuuluvuspoliitika on väga suuri eh, edusamme võimaldanud teha kõigis liikmesriikides. me kohati unustame ütlemast, et ühtekuuluvuspoliitika oli see, mis andis suure panuse eh, Saksamaade äh, arengus, Saksamaa arengusse ähm, Saksamaa liitumisel ja äh, idapoolsed riigid, kui langes äh, raudne eesriie, kui nad liitusid Euroopa Liiduga, siis äh, väga suurel määral kasutati ühtekuuluvuspoliitikat ja see väga suurel määral käib ka lõunapoolsete liikmesriikide mm, kohta äh, hoolimata kõigist raskustest, aga kui keegi on äh, käinud äh, Äh, aastakümneid tagasi Portugalis, Hispaanias, isegi Kreekas, siis on näha neid ähm, edusamme. Prantsusmaa kohtleb väga halvasti oma ülemere territooriume ja äärepoolsemaid territooriume, me ei saa arvestada Prantsusmaaga, et neid piirkondi hakataks paremini kohtlema ilma ühtekuuluvuspoliitika fondide abita. ja seetõttu osa nendest stsenaariumitest on äh, Prantsusmaa jaoks katastroofilised, äh, seda nii Prantsusmaa jaoks äh, kui äärepoolseimate piirkondade jaoks ning äh, need on kõik need elemendid, mida me käsitleme siin erinevate erinevate, suhetes erinevate isikutega, näiteks ka Prantsusmaa presidendiga, kes aprillis tuleb täiskogule ja me kindlasti keskendume neile teemadele, võite olla selles veendunud ja me kõik vajame aktiivsete inimeste abi äh, kõigil tasanditel, tagamaks seda, et kõige halvem ei teo-, realiseeruks, aga kahjuks äh, Äh, see siiski on võimalik ja ma tõesti tänan äh, teid kõigi jõupingutuste eest, äh, mis on suunatud sellele, et seda tendentsi ümber pöörata, aitäh. suur tänu, härra Roppe, ALDE nimel. Gerbiama pirmininke, täkoju komissari už galimybe. ma tänan, suur tänu, et tulite, ütleb härra Roppe roheliste esindajana. ma tahtsin teil küsida uute indikaatorite, uute võrdlusaluste kohta, mis võimaldavad liikmesriike võrrelda ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma, kas hakkab olema võrdlus ainult skp põhjal või kavatsete ka uusi võrdlusaluseid kasutusele võtta? olukord hetkel on ebaselge. Te ütlesite ka, et liikmesriikidelt panus eelarvesse on erinev, ma ei ole nõus. kõik liikmesriigid maksavad eh, ühtemoodi üks protsent oma rahvamajanduse kogutoodangust eelarvesse, lihtsalt see kogutoodang on erinev. aga see, mis on sada miljonit eurot ühe liikmesriigi jaoks, eh, ei, on väga palju ja teise jaoks üks miljard ei ole. nii et netopanustajatel minu arvates peaks olema rohkem õigust nõuda teistelt liikmesriikidelt suuremat ühtekuuluvust ja lähenemist. ja ühtekuuluvus on midagi, mis peab aset leidma mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka liikmesriikide endi sees. sest me teame ka, et liikmesriikide sees on suuri erinevusi piirkonniti. nii et me arvame, et netopanustajatel peab olema suurem võimalus nõudmisi esitada selle kohta. ja veel üks küsimus. kohalikud omavalitsused on kõige olulisemad tegijad ühtekuuluvuspoliitika vallas ja tugevad piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused saavad väga palju ära teha. samas täna on nii, et eh, on vaja tugevat regulatiivset raamistikku, et kohalikud omavalitsused saaksid tugevad olla ja mitte kõik liikmesriigid ei oma eh, kohalike omavalitsuste sõbralikke eh, seadusi ja kohalike omavalitsuste õigusi kaitseb Euroopa Nõukogu kohalike omavalitsuste harta, aga Euroopa Liit ei ole seda ratifitseerinud. ma arvan, et kui Euroopa Liit ratifitseeriks kohalike omavalitsuste harta, siis saaks esitada ühesuguseid nõudeid tingimusi kõikidele omavalitsustele ja paraneks ka nende tegutsemine Euroopa Liidus. ja see oleks uus järgmine etapp ja aitaks ka ära hoida kohalike omavalitsuste tegevuse politiseerimise. ja minu kolmas märkus puudutab erinevusi, mis valitsevad meil Euroopa Liidus ja need on üsna suured, näiteks põllumajanduses kus uued liikmesriigid, kes pärast aastat kaks tuhat neli ühinesid, saavad väiksemas mahus otsetoetusi. teine probleem on, et teatud tooted tooted, mis tul-, eksporditakse uutesse liikmesriikidesse, ei ole sama kvaliteetsed kui need, mida eksportitakse vanadesse liikmesriikidesse. proua Tamato, ma tänan. volinik, tõenäoliselt on see viimane kord, kui te tulete meie juurde enne uut MFF-i ja siis tulevad valdkondlikud määrused. ja meie tahame kaitsta ühtekuuluvuspoliitikat ja oleme väga mures. nimelt et eh, asi on keeruline, me ei tea, mis hakkab toimuma. jaanuarikuus kaks tuhat kaheksateist volinik Oettinger eh, nägi ette kolm võimalikku stsenaariumi. üks on, et kolmsada seitsekümmend miljardit eurot jääb alles ka järgmise MFF-i jaoks. teine stsenaarium on, et anda enam mitte tulevikus äh, rahastust äh, arenevatele piirkondadele jääb rahastuseks üheksakümmend viis äh, miljardit ja kolmas variant, et ainult kõige vaesemaid toetada ja sada kakskümmend neli miljardit on toetus. jah, leiti küll, et ühtekuuluvuspoliitika on vajalik Euroopale, aga on palju ka lahendamata asju nagu makromajanduslik tingimuslikkus. juunikuus kaks tuhat seitseteist ütles meie parlament, olen makromajandusliku tingimuslikkuse vastu pärast ka aastat kaks tuhat kakskümmend ühtekuuluvuspoliitikas ja me ei ole ka põhjalikult läbi arutanud alalise reservi teemat olen väga skeptiline palun andke meile natuke informatsiooni kõige selle kohta juurde, sest eh, põhjalikult tahaks teada ka eh, majanduse juhtimisega eelarve seostest pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja veel, kas teie leiate, et on väga tähtis aidata selliseid riike nagu Itaalia ja Kreeka eh, miinimumsissetuleku osas ja kas te kavandate kasutada Euroopa Sotsiaalfondi järgmises faasis nende toetamiseks ja pilootprojektid tööstuse ülemineku kohta. kümme piirkonda puudutab see pärast märtsikuiseid otsuseid. regi peadirektoraadist tuli teatis ja selle kohaselt OECD ja teised eksperdid annavad abi nendele liikmesriikidele, piirkondadele, kes tahavad tuleviku kutsetele rohkem rõhku panna, innovatsioon, süsiniku vab-, heitmete vaba majandus ja nii edasi. kuidas nende projektidega on, kas on võimalik eh, praegust projekti laiendada teisigi piirkondi hõlmates nendel, kellel on saastuse ja industrialiseerimisega probleeme olnud ja millised võimalused on sarnastel projektidel tulevikus, et hõlmata kõik tööstuspiirkonnad, kus on suured keskkonnaprobleemid. mul on veel kaheksa sõnasoovi vähemalt. kas te tahate praegu kohe vastata kuuldule? I, I am Give... jah, ma annan ühe minuti nüüd äh, järgmistele, et teil siis jääks äh, kõik ülejäänud aeg küsimustele vastamiseks. härra Voon, palun uh,. Yeah, ma tänan, ütleb härra Voon. suur tänu, et tulite jälle jah, Lambert, rääkisime, käisime Põhja-Iirimaal möödunud nädalal ja mina olen raportöör selle komisjoni raporti osas, et mis toimub Euroopa Liidu rahaliste vahenditega Põhja-Iirimaal ja see külaskäik eelmisel nädalal oli väga kasulik, me nägime piiriliste projektide rahastamist Interregist, tähtis on, et tulevikus piir jääks valla saare põhja ja lõunaosa vahel ja projekt ja PIS programmi raames, need olid need projektid, mis äh, koondasid noori pärast aastakümneid kestnud konflikte ja Interreg ja PIS programm minu arvates peavad jätkuma ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja minu küsimus teile, kas oleme optimistid, kas on võimalik äh, neid programme rahastada Interreg ja PIS ka tulevikus? sest äh, kõneks on siin ju rahu ja heaolu, jõukus Põhja-Iirimaal. ma tänan, ütleb proua Presso, suur tänu, et tulite meiega kohtuma. nagu meie esinaine ütles, me võtsime raporti vastu suure enamusega ja eesmärgiks on tagada, et Euroopa Parlament kahel käel toetab kõiki piirkondi ja aitab neid ühtekuuluvuspoliitika kaudu võib-olla me saame viis, kuus, seitse protsenti ära anda. Äh, kui me tahame kõiki aidata edasi ja siis kogu see kaasrahastamise teema muidugi, aga tahaksin rääkida kahest asjast. kõigepealt lihtsustamine. ülioluline on see, et uus äh, määrus oleks äh, korrastatum ja et kõik hakkaks toimuma tulevikus kiiremini. ja me oma raportis ütleme ka seda, et Euroopa Sotsiaalfond peab jääma lahutamatuks osaks ühtekuuluvuspoliitikast ja struktuurifondidest, sest kui me tahame selle lahku lüüa, see tähendab, et me ei saa enam töötada tööhõivega seotud poliitikatega, mis tegelikult tagab ühtekuuluvuse edu kohezijska poliitika je najprej solidarnost, se pravi, da si v Euroopi pomagame. suur tänu. jah, ühtekuuluvuspoliitika tähendab ennekõike solidaarsust, me peame üksteist aitama. ja seepärast on tähtis, et eh, me unustaksime oma, oma rahvuslikud huvid, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast kui nüüd ühtekuuluvuspoliitika hakkab konkureerima teiste poliitikatega, siis tekivad suured probleemid. ja sellisel juhul ei ole äh, meil ka edu. meil on väga palju väljakutseid meil on linnade tegevuskava, äh, aga sellele vaatamata on meil veel terve rida probleeme. ja üks suur probleem on teavitamine. meil on vaja programmi kõigepealt realiseerida ja siis, siis teavitada nendest korralikult. aga tähtis on, et realiseerimine toimuks kiiremini. ja teavitamine algaks juba öö, töö käigus. ja viiendal aprillil läheb eh, regioonide komitee eh, Sloveeniasse külaskäigule, kus me ka räägime nendest asjadest. nüüd, mis puudutab tulevast eh, ühtekuuluvuspoliitika, me ei tahaks suuri muudatusi selles näha, muidu kõik hakkab otsast peale. One minute, please. aitäh kui me räägime mahajäänud piirkondadest, ütleb härra Papadakis, siis raportis öeldakse, et äh, komisjoni ülevaatamine annab mõtteainet ja tuleks keskenduda just ebatõhususele ja tööturgude mittetoimimisele Äh, eriti seal, kus kollektiivsed palgaläbirääkimised on reeglid. kas te saate kinnitada, et komisjon leiab, et kollektiivsed palgaläbirääkimised ei peaks olema reegliks, vaid igal pool tuleks äh, äh, hinnadžungel sisse viia peale selle, kui sisse viiakse selline sea-, äh, säte, siis soovitakse kollektiivsetest palgaläbirääkimistest äh, loobuda, kuigi see on töölisklassi jaoks olnud väga tähtis meede. kas te leiate, et kollektiivsed palgaläbirääkimised on teinud süsteemi paindumatuks? aitäh, järgmisena härra Poltšak, palun. aitäh, proua esimees mul on väga hea meel selle üle, mida volinik meile täna rääkis. härra Omadžee rääkis juba nendest äh, probleemidest, millega me praegu tegelema peame. nagu kolleegid Bogovitš ja Van Nistelrooy ütlesid, siis inimesed tegelikult tegelikult ei tunnetagi, et Euroopa Liit väga palju teeks ja nad isegi ei tea täpselt, mida. nii et kui inimesed sõidavad uuel maanteel või kui nende lapsed lähevad äh, uude kooli, mis on ehitatud Euroopa Liidu rahadega, siis inimesed peaksid seda teadma. ja tavaliselt lihtsalt mingist väikesest sildist ei piisa selleks, et seda infot edastada. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas inimeste teadlikkust tõsta. liikmesriigid ei huvitus inimeste teadvustamisest, aga kui need projektid heaks kiidetakse ja kui neil on ka õiguslikud dokumendid vastu võetud, siis osa sellest äh, lepingust peaks ka olema see, et tehakse kampaaniat. Tšehhimaal see praegu nii ei ole. aitäh, järgmisena härra Novakov, palun. aitäh, esimees, aitäh volinikule täna siia tulemast. Teid on alati hea kuulda. Te ütlesite, et eelarve komisjonis on väga hea see, et on tehtud samme äh, enne, kui mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek äh, tuleb komisjonilt selleks, et eelarvekomisjon oleks valmis. ma võin teile kinnitada, et kahekümne üheksandal mail me oleme rohkem kui valmis selle ülesandega tegelema. Te ütlesite, et kiirus on väga tähtis just ajakava pärast. see meenutab mulle ühte äh, videomängu, kus oli vaja kogu aeg kiirendada ja eesmärgiks oli olla esimene selleks, et seda äh, võistlust võita. ma võin teile kinnitada, et me valime parima tee ja me võidame. ma olen käinud viimastel kuudel väga paljudes riikides ja ma saan kogu aeg sama sõnumi. miks te pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat vahendeid kärbite? ma ei saa aru, kes seda räägib eesmärk järgnevateks kuudeks peagi ju olema saavutada parimad äh, fondid ja parim mitmeaastane finantsraamistik ja tõesti väga tähtis on äh, jõuda inimesteni, et nad ei arvaks, et me jätame nad äh, maha, sest ainult niimoodi on meil võimalik inimesi ka Euroopa Liidus hoida. aitäh, järgmisena proua Vood, palun. aitäh rahu, sotsiaalne kaasatus, õitseng, solidaarsus. seda kõike on võimalik saavutada ühtekuuluvuspoliitikaga ja mitte ükski linn kui Liverpool ei tea seda nii hästi, täpselt samamoodi nagu ka Põhja-Iirimaa Liverpooli inimesed teadsid, et Euroopa Liit hoolitseb nende eest, kui nende enda valitsus seda ei teinud ja Liverpool soovis jääda Euroopa Liitu. ma arvan, et et äh, on väga tähtis, et see selgelt välja tuleks. osast nendest linnadest, mis on unustatud ja kõrvale lükatud, ei oleks nii edukad, kui nad ei oleks saanud Euroopa Arengufondist äh, vahendeid, nii et aitäh selle eest. ma tahtsin küsida romade kohta, sest äh, ma olin raportöör just marginaliseeritud kogukondade kohta ja seal me mainime just romasid nimeliselt, sest tegemist on ühe kõige stigmaliseerituma kogukonnaga Euroopa Liidus. eelmisel reedel käisin Barcelonal Roma naiste konverentsil ja tegemist oli muljetavaldava üritusega Need naised ei saa käia koolis, neid diskrimineeritakse, nad ei saa kasutada tervishoiuteenuseid, nii et me tõesti peaksime selle kogukonna panema oma tegevuse fookusesse. meil on väga palju diskrimineerimist ja rassismi Euroopa Liidus, aga romade jaoks on see kogu aeg niimoodi olnud ja olukord on nende jaoks ikka veel raske, nii et kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et äh, nad saaksid tulevikus äh, rohkem kasutada kõiki neid võimalusi. aitäh ja härra Buda viimase kõnelejana. aitäh, proua esimees, suur tänu, volinik, täna meie ette tulemast ma mõtlen, et kas meil on võimalik tulevikus näha rohkem sünergiat ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika teise samba vahel. ma arvan, et see oleks hea üleüldiselt maapiirkondade jaoks. mul on ka spetsiifiline küsimus, mis puudutab just äh, neid netosissemaksjaid ja netokasusaajaid neli ja pool rumeenlast töötavad praegusel hetkel väljapool Rumeeniat. ma olen mõelnud siin nende inimeste, just nende laste harimise kulude peale teistes liikmesriikides. Austria on selle vastu, et ühtekuuluvuspoliitik, ühtekuuluvusfondi vahendeid äh, tõstetaks aga väga palju ehitustööd, mida Rumeenias tehakse, äh, seal on tegelikult töövõtjateks Austria ettevõtted. nii et äh, põhimõtteliselt kõik lõikavad kasu ühtekuuluvuspoliitikast, mitte ainult kasusaajad riigid, nii et ma tõesti arvan, et te, volinik, peate rohkem ära tegema selleks, et näidata äh, ühtekuuluvuspoliitikat ja seda välja tuua, ükskõik kus inimesed ka elaks, nad peaksid aru saama, mis on Euroopa Liitu kuulumise eelised. aitäh, annan endast parima, proua volinik. tõesti, meil on väga palju aega, kakskümmend viis minutit selleks, et teie vastused ära kuulata. aitäh, ma väga vabandan et ei saa kõikidele küsimustele põhjalikult vastata yes.. Uh, firstly uh, thank you very much for uh, everything. suur tänu kõige eest uh,. tõesti palju õnne täna tehtud edusammude puhul, kõigepealt kolleeg Van Nistelrooy küsimus ja muidugi te tõite välja selle, kui tähtis on ühtekuuluvuspoliitika uute liikmesriikide jaoks uh, ja kui palju lisandväärtust on toodud sellega ka vanadesse liikmesriikidesse, nii et äh, selle kolmekümne aasta jooksul me tõesti oleme üritanud äh, täita lepingutega võetud kohustusi, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on lepingutes kirja pandud vastastikune lähenemine. ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite äh, Äh, kaudsete kasusaajate kohta, see on kuidagi seotud ka tegelikult ka kolleeg Puuda küsimusega. ma arvan, et on väga tähtis öelda, et minu arvates tegelikult kõik riigid on neto, netokasusaajad, kui vaadata numbreid. nii et äh, seda tuleb ka kahepoolsetes kohtumises öelda, nagu ma ütlesin, et mandaadi esimese perioodi ajal oli minu prioriteediks just piirkondade järeleaitamine, aga nüüd ma olen pööranud tähelepanu ka rohkem arenenud riikidele, eh, selgitamaks olukorda, käisin Roomas, eh, pidasin läbirääkimisi valitsusega, eks me näe, mis saab seal uuest eh, valitsusest, lähen ka Berliini, suur tänu Konstantse Kreelile sest meil õnnestus nüüd sotsiaaldemokraatide ja kristlike demokraatide valitsus luua, mis on tõesti väga tähtis äh, äh, ka ühtekuuluvuspoliitika jaoks. ja väga tähtis on siin ka, et ähm, Saksamaa ja Prantsusmaa teeksid koostööd, äh, sest tegemist on riikidega, mis tõesti saavad paika panna kursi Euroopa Liidus, nii et tõesti väga tähtis on see ühine avaldus Saksamaa ja Prantsusmaa poolt. nii et solidaarsus on väga tähtis, väga tähtis on meie ainulaadsete projektide säilitamine. territoriaalne koostöö huvitab mind väga, suur tänu selle eest, et täna õhtul äh, korraldatakse Interregi konverents, ALDE fraktsioon teeb seda ja siis samamoodi Põhja-Iirimaa, Iirimaa küsimus, ma arvan, et äh, on väga kahju sellest, et inimesed ei saa aru, et see ei olnud London ega Belfast ega ka Dublin, mis neid projekte ellu viis. Äh, kus siis pärast aastakümneid sõdu piir ära kaotati ja äh, rahu taastati, see oli tegelikult Brüssel ja väga kahju, et inimesed ei tea seda. et me kõik panime need programmid kokku ja toimima ja et me tegelikult, meie inimesed Euroopas oleme need, kes toome riike üksteisele lähemale, nii et koostööprogrammide osas on väga tähtis. ma olen käinud Frankfurtis Ooderi ääres ja Slubitses, kus kaheksakümne üheksandal aastal väga paljud inimesed said surma, kui nad otsisid äh, Äh, paremat elu, nüüd on neil võimalik kümne minutiga minna ühest riigist teise ja noor põlvkond on öelnud, et nad poleks äh, suutnud endale isegi ette kujutada, et mingi mingi raudne eesriie on ees täpselt samamoodi, nagu oli vanasti raudne eesriie siis Bratislava ja Austria vahel. Te teate, et minu teenistused äh, valmistavad praegu ette uut õigusloomelist ettepanekut mitmeaastase finantsraamistiku kohta, me oleme siin sisearutelusid juba pidanud. vaatame läbi erinevaid võimalusi, kaalume eelistusi ja tahtsin teile öelda, et ühtegi otsust ei ole veel vastu võetud. ja kui vastus, kui otsus vastu võetakse, siis selle sisu saadetakse kohe edasi ka mõlemale äh, kaasseadusandjale ehk siis ka teile. tegevusteatise raames ma leian, et jagatud juhtimine tähendab ka jagatud valitsemist ja vastutust ja sellepärast tuleks tõesti rohkem rääkida sellest, kuhu Euroopa Liidu vahendeid äh, panustatakse, meil on siin kommuna-, kommunikatsioonitegevuskava, me rakendame seda tihedas koostöös ka kommunikatsiooni peadirektoraadiga, kohalike võrgustikega, Euroopa Komisjoni esindajatega, Europe Directiga, teiste erinevate võrgustikega. ma ei usu, et riiklikud ja kohalikud äh, äh, oma riiklik ja kohalik tasand oleks vägagi huvitatud nüüd äh, meile reklaamikampaania tegemisest. digitaalse sisu äh, programm, mis lükatakse käima nüüd kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, samamoodi piirkondadele suudetu, suunatud programm äh, selleks, et rohkem investeeritakse Euroopa Liitu, nii et ma tõesti arvan, et meil on väga palju võimalik ära teha. meie strateegiline ettevõtete tegevuskava tuleks paika panna selleks, et mõelda, kuidas kõige paremini olemasolevat raha investeerida. nagu öeldud, meie teenistused teavad, et saame rohkem ära teha. ma ei ole siin selleks, et kellegi poole näpuga näidata. ma arvan, et et me saame päris palju ära teha Brüsselis ja me muidugi ei tea kõiki neid projekte, mis on kohalikul tasandil välja töötatud ja me ei saa neile sellepärast ka reklaami teha. Omnibus finantsmäärus. ausalt öeldes ma olen natukene pettunud, sest ma lootsin, et see jõustub palju varem. esialgse kava kohaselt oleks me soovinud kasusaajate elu lihtsamaks muuta selle ettepanekuga. Te teate, et oma mandaadi esimestel kuudel me kutsusime kokku kõrgetasemelise töörühma, mis tegeles lihtsustamisega. sealt tehti väga tähtsaid ettepanekuid, näiteks lihtsustatud kulude võimalus, millega oleks olnud võimalik tõesti taotlejate elu palju lihtsamaks teha juba aasta tagasi aga see ettepanek on nüüd Euroopa Parlamendi laual. saan aru, et Äh, õiguslik järelevalve on tähtis ja ma loodan, et mai lõpuks see ettepanek on siiski välja töötatud. alguses ma tõesti lootsin, et esimesest jaanuarist võiks see ettepanek juba jõustuda, sest see tõesti aitab siin luua sünergiat, äh, vahendit, erinevate vahendite segu, teeb liikmesriikide elu lihtsamaks, äh, näiteks ka sisserändajate integreerimisel, nii et ma tõesti väga vabandan, aga ma tõesti loodan, et nüüd lõpuks maikuus see ettepanek jõustub. nüüd liikmesriigid, mis on valmis panustama, ma loodan, et kui nüüd tulevad sõnumid tugevatest riikidest, siis äh, ülejäänud äh, järgivad äh, neid, seda eeskuju eelmisel nädalal Günter Oettinger regioonide komitees esines ja ta kutsus regioonide komitee liikmeid üles rohkem pöörduma valitsuste poole ja ma saan täpselt sama üleskutse teha. kiidan neid riike, mis on juba öelnud, et nad on valmis rohkem panustama, mõned on küll siin tingimusi ka lisanud sellele, teised mitte kuid ma arvan, et väga tähtis on hoolitseda selle eest, et enamus liikmesriikidest oleks valmis rohkem panustama. ja ma loodan, et viimased kõhklejad äh, saavad ka aru, nagu härra Puda ütles, et tegelikult võidavad sellest kõik. mitmetasemeline juhtimine, sellest ma juba rääkisin äh, siis mitmetasandiline rahastamine, selle võimaluse säilitamine on minu arvates väga tähtis, temaatiline keskendumine kolleeg von Miltenburg küsis selle kohta kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend õigusloomeliselt oli paika pandud see, et tuleb keskenduda just põhivaldkondadele ja kaks tuhat kahekümnenda aasta eesmärkidele, nii et oli vaja tõesti ka selgelt sekkuda ja tegeleda programmidega tulemusele orienteeritult. nii et minu arvates me peaksime selle põhimõtte juurde jääma, aga tegema seda lihtsamaks ja selgemaks, selleks et programme oleks lihtsam rakendada. nii et siin on tõesti väga palju erinevaid temaatilisi äh, Äh, eesmärke, spekter on suur, aga me siiski võib-olla peaksime vähemalt teatud piirkondade puhul jääma teatud prioriteetide juurde, see oleks üks võimalusi. ja nagu öeldud, mingit kindlat otsust selle kohta pole praegu veel vastu võetud. Konstantsele vastasin juba Omnibuse kohta, Toma, proua Tomatšitši küsimus sünergia kohta sünergia on väga tähtis. tõesti, väga tähtis on saavutada just koha peal maksimaalset mõju, kasutada kõiki olemasolevaid meetmeid, nii et see, mis te ütlesite, on väga tähtis. parlamendiliige von Miltenbürg küsis mu käest väga palju küsimusi, üks puudutas temaatilist keskendumist, sellele ma juba vastasin uus raha, uued rahaallikad, on täiesti selge, et meil on vaja lisavahendeid. aga me peaksime oma kulutused üle vaatama, oma eelarves inventuuri tegema. meil peaks olema eelarve, kus meetmed ja poliitikad tugevdavad üksteist, kus peaeesmärgiks on lihtsustamine ja topelttöö vältimine, tõkete kõrvaldamine, samal ajal me peaksime olema ausad. me oleme näinud erinevaid reegleid äh, ühesuguste kulutuste jaoks, näiteks kui Horisont kaks tuhat kahekümnele taotlus esitada, siis ei ole väga palju kriteeriumeid, aga kui sama programmi jaoks mõne ühtekuuluvusfondilt vahendeid küsida, siis on väga palju erinevaid kriteeriume, et kultuuri lairiba ühe, ühenduste programmide puhul kui küsida raha Horisont kaks tuhat kahekümnest, siis äh, rahastamine on lihtne, ühtekuuluvusfondist raha küsimusel aga mitte. nii et siin on tõesti väga palju erinevaid nüansse ja me peaksime rohkem äh, kohandama ja harmoniseerima neid nõudeid. ma tõesti leian, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks radikaalselt lihtsustada äh, nii äärmiselt rikastes kui ka äärmiselt vaestes riikides tuleb välja meie poliitikate komplekssus, mis on taotlejate jaoks õudusunene jaoks. ja mul on väga kahju, kui ma näen, et eriti just noored inimesed ei taotle enam just selle komplekssuse ja erinevate reeglite pärast. nii et me peaksime vaatama, kui kaugele me saame minna selle ühiste reeglite koguga nagu te ütlesite, tuleks äh, rohkem keskenduda ja siis on meie mõju ka suurem. Te küsisite ka seaduste ülimuslikkuse kohta. tegemist on küsimusega, mis on laual. ja me nüüd mõtleme selle peale, milliseid meetmeid kasutada. on täiesti selge, et siiamaani me ei olnud selleks valmis, meil olid äh, eeltingimused äh, paika pandud äh, keskkonna, sotsiaal- ja majandussotsiaalse keskkonna toetamiseks olid meil meetmed, aga nüüd tuleb meil liikmesriikidele meelde tuletada, et äh, perekonda kuulumise puhul ei saanud kasutada mitte ainult sellest tulenevaid äh, tulusid, vaid neil on ka teatud vastutus. ma tean, et need tingimused on tähtsad ja komisjoni kolleegiumis on seda küsimust arutatud. võin öelda nii palju, et minu arvates mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikat ei peaks siia kaasama, vaid lähenemine peaks olema horisontaalne. kui me midagi sisse viime, siis see peaks kehtima kõikidele fondidele. ma saan aru, et näiteks Horisont kaks tuhat kahekümne puhul te ei taha seda tingimuslikkust või ka Euroopa ühendamise rahastu puhul ka, ühtekuuluvuspoliitika ja ühte põllumajandus, ühise põllumajanduspoliitika jaoks ka mitte, aga mina leian, et kas kõik või üldse mitte. minu arvates ma olin kaheksa aastat Euroopa Parlamendi liige ja olin ka Arengukomisjoni liige ja me alati rääkisime karistamisest, siis kui äh, valitsused ei käitunud korrektselt ja te teate, et äh, meil on selline ühine lähenemine Arengukomisjonis, et me ei peaks kogu rahvast karistama valitsuse käitumise pärast, aga noh, mina praegusel hetkel ei otsusta kuid ma arvan, et me saame selle küsimuse juurde tagasi tulla pärast seda, kui komisjonis on arvamusi vahetatud. ja nõukogu tegeleb ka sellega järgmisel kohtumisel, siin on veel ka teisi tingimusi, Angela Merkel rääkis rändest, aga mitte kui karistusest, vaid stiimulist selleks, et anda rohkem vahendeid piirkondadele, mis on valmis pagulasi vastu võtma. ka president Macron leiab, et näiteks sotsiaalse dumpingu puhul võiks ka rohkem panustada kriteeriumitele ja tingimustele. kõik need ettepanekud on laual ja nüüd on meil vaja siis saada liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni nõusolek. mulle tundub, et härra äh, äh, von Miltenbergi küsimustele said nüüd vastatud Te küsisite, et kas kolleegid toetavad ühtekuuluvuspoliitikat. Te teate, et komisjoni kolleegiumis on arvamused erinevad, on teatisi, kus seda toetatakse, aga viimane teatis ühtes seal öeldakse ka väga hästi, et ühtekuuluvuspoliitika on põhiline poliitika selleks, et äh, lõhesid vähendada liikmesriikide vahel ja tagada kõikidele kodanikele võrdsed võimalused, nii et on täiesti selge, et komisjoni jaoks ühtekuuluvuspoliitika on töökohtade ja jätkusuutliku arengu mootoriks piirkondades. ja muidugi see on väga tähtis see on see, millest me räägime, millest oleme juba aastaid rääkinud, et eh, ühtekuuluvuspoliitikat tuleb reformida eh, tõhusus, lihtsustamine, paindlikkus me peaksime olema rohkem tulemustele suunatud ja ma arvan, et Regionaalarengu Komisjoniga me oleme tegelikult siin väga palju samme õiges suunas ära teinud. aga kui me eeldame, et Euroopa Liidu eelarve tegeleb kõikide nende konkurentsivõime, innovatsiooni, sotsiaalse kaasatuse, julgeoleku, kaitse, äh, hariduse, teadustöö probleemidega, siis on meil vaja rohkem ühtekuuluvust, mitte vähem nii et oleks väga hea, kui me viiksime läbi vajaduste analüüsi ja paneksime siis paika oma eesmärgid. Ötting, volinik Oettinger ütles et, et üks koma üks protsenti SKT-st, parlament on öelnud üks koma kolm protsenti SKT-st kahekümne seitsmelt liikmesriigilt, siis eh, eks me näe, mis on lõpptulemus. olgu see summa, mis on meil on aga piisavalt vahendeid äh, selleks, et säilitada seda, mis meil on juba olemas, äh, seda niisiis ühtekuuluvuspoliitika kui ka kultuuripoliitika säilitamiseks ja siis me paneme paika ka oma prioriteedid. härra Omarjee, olen teiega täiesti nõus, rohkem kui kunagi vahel, varem on meil seda poliitikat vaja, eriti just praegusel äh, ajal, mis on täis ootamatusi see parlament, eriti Regionaalarengu Komisjon on mind minu töös väga palju aidanud ja olen selle eest väga tänulik. näinud siin nüüd neid erinevaid stsenaariumeid, siis on šokeeriv. ma tõesti lootsin, et äh, liikmesriigid oskavad ka öelda, mida see tähendab. ultraperifeersed äh, piirkonnad, te teate väga täpselt, et tegeleme selle küsimusega. Jean-Claude Juncker samamoodi, ta on ühenduses äh, äh, president Macroniga, me käisime Prantsuse Guianas, nägime täpselt sealset olukorda Guadalupe'is samamoodi. peame nende väga kaugel asuvate piirkondadega tegelema Nad peavad saama ka Euroopa Liidu fondide vahendeid ja me nägime, et tegelikult on juba probleeme lahendatud, suhkur, banaanid tulevad sealt. nii et sealset arengut tuleb toetada. ja meie jaoks need piirkonnad on tähtsad. härra Rope tõstatas indikaatorite küsimuse ma arvan, et väga tähtis on vaja üle vaadata rahastamine, kuidas luua sünergiat. samal ajal me peaksime aga olema tõhusamad. olen teiega täiesti nõus. vaesemad riigid on netokasusaajad ja tegelikult SKT inimese kohta ei ole alati kõige parem mõõdik. oma ametiperioodi algusest peale on see tegelikult olnud ainus indikaator, millega kõik on ühehäälselt nõus olnud, aga minu jaoks on väga tähtis kaasata ka teisi tegureid. näiteks siin Brüsselis äh, oleme piirkonnas, äh, mida peetakse rikkaks piirkonnaks, aga samal ajal on igal pool näha väga palju töötust ja vaesust. ja mis puudutab tulevast äh, rahade jaotust, teeme koostööd OECD-ga selleks, et äh, leida vahendeid sotsiaalset olukorda ja tööhõive seisu rohkem arvestada nii-öelda sotsiaalse vaesuse tegurina SKT kõrval inimese kohta. eks me näe, kas see projekt on edukas. kohalikud omavalitsused ja nende kaasamine siin on äh, partnerlus põhimõte, et kaasame kodanikuühiskonna ja, ja kohaliku tasandi. ma ei tea, kas kõik liikmesriigid teevad seda, aga tegemist on öö, äh, küsimusega, mille puhul me tõesti tahame, et kohalikud omavalitsused oleksid rohkem kaasatud nii riiklikku äh, otsustusprotsessi kui ka otsustusprotsessi Euroopa Liidu tasandil ja partnerluspõhimõte mängib siin väga tähtsat rolli ja sellest tuleks kinni pidada meil on siin äh, spetsialiseeritud strateegiad selleks, et piirkonnad äh, kasutaksid ära oma tugevusi, ei lähtuks mitte ainult kohalikust omavalitsusest, vaid kaasaks ka ettevõtted, vabaühendused, ülikoolid. muidugi kõikidest piirkondadest ei ole võimalik äh, Silicon Valley't teha, aga näiteks Poolas on piirkondi, kus aeronautika on väga kaugele arenenud, nii et tõesti, me saame panustada erinevatele piirkondadele. tean, et äh, Põhjala riikides sellised partnerlussuhted on traditsiooniks, teistes riikides äh, tuleb veel väga palju ära teha selleks, et suhtumist muuta. me teame, et kui linnapea saab ametisse, siis ta äkitselt arvab, et nüüd ta teeb kõike nii et pole vaja kedagi enam kaasata juhtimisse. proua D'Amato. on väga tähtis see, mida te ütlesite erinevate stsenaariumite kohta see tulemusreserv, selle kohta ma ei öelnud midagi see oli proua Tamato küsimus. ma tean, et see on küsimus, millega teie tegelete, härra Van Nistelrooy, aga te ei tõstatanud seda. tegemist on vabatahtliku reserviga liikmesriigid saavad ise otsustada. ja mis puudutab üleminekupiirkondi, siis teil on õigus, aga kõigest aastat kõigest nädal tagasi lükkasime me käima selle väärtuslike kogemuste projekti, töötasime välja pilootprojektid tööstusliku ülemineku kohta, mida hakkame rakendama ja vaatame, kuidas seda siis üle kanda teistele piirkondadele. Teil on õigus tegeleme nende küsimuste ja ettepanekutega, kui on tulemusi ette näidata, siis tuleme teie ette tagasi. meil on ka süsinikuvabade piirkondade platvorm, teeme siin koostööd asepresident Šefčovitšiga selleks, et pilootprojekte välja valida ja eks me siis näe, kuidas see kõik edasi läheb Derekit ei ole enam kohal, aga seitsmekümne viiendal aastal Walesis sarnane projekt läbi viidi ja see oli siis esimene kord, kui räägiti solidaarsusest, kui hakati siis äh, kaevandusi kinni panema. ja toona just öeldi äh, nõukogus ka, et solidaarsus on tähtis ja kui mõelda nüüd, et nii paljud hääletasid Brexiti poolt samal ajal, kui nende vanemad seitsmekümne viiendal, kuuendal, seitsmendal aastal said väga palju toetust just solidaarsusvahendis, solidaarsusfondis pärast seda, kui kaevandused kinni pandi. nii et olen täiesti nõus teiega, Derek Vaughan Ühendkuningriigis oleme väga palju teinud, mul oli väga hea meel kolleeg Michel Barnielt kuulda, et Ühendkuningriik soovib jätkata teatud programmidega ja tundub, et finantskokkulepe hakkab kuju võtma nii et jätkame nende projektidega, mis meil on olemas, äh, näiteks metroo Cardiffis, äh, suured väiksed projektid erinevates linnades. Äh, valitsus on nüüd öelnud, et vähemalt aastani kaks tuhat kakskümmend kolm need projektid lähevad edasi ja et Ühendkuningriik kavatseb oma äh, panuse anda. tegemist ei ole siin mingi lahutuslepingust tuleneva nõudega, tegemist on kohustustega, mis on võetnud, võetud ja millega tuleb edasi minna. tundub, et aeg on otsas, äh, nii et proua Pressot ei ole enam siin, ta on lahkunud olin nõus sellega, et lihtsustamine on tähtis. Te teate väga hästi, et minu arvates ka sotsiaalfond peaks jääma öö, ähm, sotsiaalse ühtus, ühtekuuluvuse saavutamiseks ja selles osas teeme koostööd. härra Bogovitš ja rakendamise edusammud, ma arvan, et see on üks meie kõige tähtsamaid argumente, kui me võitleme äh, eelarve eest, me peame näitama, et me äh, tõesti kasutame seda raha viiskümmend kolm protsenti ühtekuuluvuspoliitika jaotistest äh, tuleb siis just äh, sellest fondist ja kakssada miljardit on nüüd seitsme sajale tuhandele konkreetsele projektile eraldatud, mida hakatakse rakendama. nii et viimase ja praeguse programmiperioodi vahel väga suuri erinevusi pole. kiirus on tähtis, härra Novakov. olen teiega nõus mäletan lihtsalt ühte Bulgaaria televisioonisaadet, mida meil Rumeenias ei näidatud. mis selle mängu nimi oli? et on vaja kiirust, äh, kiirusevajadus. Äh, see on tõesti väga tähtis ka meie projektide puhul usaldus on tähtis, kõige tähtsam ja kvaliteet on see, millega usaldust võita. härra Bogotši, Bogovitš rääkis ka linna tegevuskavast, ma olen seda juba kommenteerinud ja ma tõesti arvan, et me ei pea mitte ainult äh, linnapiirkondadest äh, rääkima, vaid peame maa ja linna piirkondade arengu kokku panema näiteks Saksamaal liidumaade äh, juhid tõesti soovivad kokku tulla, maikuus Berliinis toimub ka suur konverents, kus räägitakse just maa- ja linnapiirkondade koostööst. Äh, mul on väga hea meel, et Saksa valitsus on selle äh, konverentsi korraldanud, sest see on väga tähtis. seitsekümmend protsenti rahvastikust elab linnapiirkondades. meil on väga palju probleeme linnapiirkondades aga kui me ei mõtle maapiirkondade peale, siis linnastumine veelgi suureneb ja maapiirkondadele ei jää mitte keegi ja see ei ole kooskõlas meie lepingutega, sest seal on kirjas, et tuleb tagada tasakaal piirkondade vahel. nii et mul on väga hea meel selle konverentsi üle Berliinis. härra Papadakis Te tõstatasite kollektiivsete palgalepingute küsimuse, see ei ole minu pädevusalas. ja teiseks on Kreeka riigi pädevuses ühtekuuluvuspoliitika selle küsimusega ei tegele ja te teate väga hästi, et me oleme siin kõige rohkem saavutanud üheskoos ja Kreeka on ainus riik, mis Äh, viimase programmiperioodi puhul sai sada protsenti kaasrahastusest, nii et te teate väga täpselt, milliseid programme on ellu viidud, tegemist on ühise saavutusega ja väga tähtis on, et me selle erandi toona tagasime erandkorras, näitamaks, et meie toetame riike kui kitsas käes. nii et äh, see näitab ka selle poliitika jõudu ja vajadust, aga see on äh, seotud ka muidugi koostööga teiste institutsioonidega, aga kui see puudutab Euroopa Parlamenti, siis Euroopa Komisjon teab, et käime käsikäes äh, ja töötame välja ühiseid poliitikaid. suur tänu teile kõigile, nüüd romad teeme väga palju ka selles valdkonnas ära sotsiaalfondi vahenditega, eriti just ja Roma kogukonna kaasamine on ühtekuuluvuspoliitika väga tähtsaks osaks. aga me ei vaata siin rahvuste kaupa, vaid me vaatame ikkagi haavatavuse kaupa, kes on meie jaoks tähtis ja kellele meie programmid on suunatud. nii et ma tõesti arvan, et me peaksime äh, toetama seda, et äh, lapsed saaksid võimalikult vara minna kooli, et oleks äh, äh, tervishoiuteenuste taristu, et ei toimuks segregatsiooni. kui ma varem olin Euroopa Parlamendi saadik tööhõivekomisjonis ja arengukomisjonis, siis mulle juba tundis, tundus, et me peaksime mõtlema, et mida me saame rohkem ära teha. kaheksa aastat oleme välja töötanud strateegia strateegia järel, aga tegelikult väga palju edusamme pole tehtud, nii et äh, me peaksime seda küsimust uuesti arutama ja mõtlema, kuidas kogukondi kaasata selleks, et teha edusamme käegakatsutavaid edusamme. me ei räägi siin ju mitte ainult ressurssidest, me räägime siin suhtumisest, koos kõikide fraktsioonidega eelmise äh, parlamendi ametiperioodi ajal käisime ju Itaalias selleks, et vaadata, kuidas seal on romasid integreeritud, nii et on riike, millel on väga palju kogemusi, nii et võib-olla oleks kahepoolselt vaja sellest ka rohkem rääkida, sest äh, seda küsimust on vaja muuta. nüüd härra Puuda. jah ma olen küll tõesti viimane inimene, keda te peate hakkama veenma ühtekuuluvuspoliitika tähtsuses. meil on vaja jätkata Äh, reklaami tegemist äh, ühtekuuluvuspoliitika jätkamiseks. Äh, me oleme loonud sellega töökohti, ühtekuuluvuspoliitika on tegelikult poliitika, mis hoiab Euroopat koos. mina leian, et meie volinikena, poliitikutena, teie Euroopa Parlamendi liikmetena peate rohkem osalema kahepoolsetes vestlustes meie partneritega, kes siiamaani pole olnud valmis panustama, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika minu arvates on tegelikult Euroopa Liidu inimlik pale me peame tegema koostööd ja kui see mõõde läheb kaduma, siis me tegelikult kaotame ainsa meetme, millega meil on võimalik teha koostööd piirkondade ja kohalike omavalitsustega ja seega äh, kaotame me ka oma usaldusväärsuse. usaldus on aga väga tähtis ja me peame selle eest võitlema ja nagu ma ütlesin, mina pean teid oma partneriks usaldan teid, toetun teile, minu uks on alati avatud, eriti just äh, praegu, kus veel kuu on meil jäänud tööd teha ja siis anname ettepaneku edasi teile ja parlamendil, äh, parlamendile ja nõukogule. ma loodan, et selle kuu jooksul õnnestub mul veel anda endast parim selleks, et rääkida volinikega ja komisjoni erinevate teenistustega. selleks, et väga suuri kärpeid ei tehtaks. Jean-Claude Juncker ütles, et tema ei toeta dramaatilisi kärpeid ja nüüd ma tahan teada, mida ta selle dramaatilise all mõtles. aitäh! Very... aitäh, volinik, meil oli täna väga huvitav arutelu esinaine tänab äh, tõlke mõistva suhtumise ja abi eest ja nüüd pean küsima, et kas te olete nõus koordinaatorite otsustega, te olete saanud eilse koordinaatorite kohtumise protokolli, kas on kommentaare, ei ole, seega on see protokoll kinnitatud ja tuletan teile meelde, et meie järgmine koosolek on kahekümne viiendal aprillil pärastlõunal ja kahekümne kuuendal aprillil hommikupoole. aitäh, aitäh volinikule ja sellega on koosolek lõppenud. Yes, thank you.